okay, colleagues. First of all ma... kolleegid, kõigepealt vabandan teie ees, et ma hilinesin. meie järgmine päevakorrapunkt peaks olema koordinaatorite koosoleku kokkuvõte kõigepealt siis raportööride määramine, määruse ettepanek, millega luuakse äh, äh, ligipääs sadamateenustele, sotsiaaldemokraadid said raporti endale, teine raport direktiivi kolmkümmend kaks tuhat äh, teersete kontrollide äh, määrus, sellele soovi ei olnud. veel üks arvamus. see puudutas finantsjuhtimist. ja äh, nende riikide toetamist, kes on tõsistes finantsraskustes, jällegi keegi ei soovinud arvamust, muide eh, see eelmine teema, sellele ei soovitud arvamust eh, koostades niikuinii eh, põhiraportiga seotud kliimamuutus, jällegi otsustasime, et me midagi ette ei võta, koordinaatorid leppisid kokku selles, et saadetakse ehm, kiri lennureisijate õiguste kohta Äh, eesistujale ja mm, asi puudutab siis äh, seda, et äh, kolmepoolsetel kohtumistel ei olnud parlamendile antud sõnaõigust. EKON, konkurentsipoliitika, soovitati, et aseesimees Rikki saab selle teema endale delegeeritud õigusaktid rahvapartei palus seda endale, otsustati, et sekretäriaat ei otsusta veel seda, infokoordinaatorid tegelikult peavad veel läbi vaatama delegeeritud aktide kasutamise järgmisel koordinaatorite koosolekul põhjalikult ja ähm, uudiskiri kaksteist kolmteist vaadati läbi ning lendude piiramine, seda teemat tutvustas meile äh, peadirektoraadi muu esindaja ning härra Baldwin võttis samuti sõna ja see oligi koordinaatorite poolt kõik. kas kõik on rahul sellega? suur aitäh! järgmine päevakorrapunkt nüüd läheme hääletuste juurde. esimene. sõidumeerikute kokkuleppe heakskiitmine ja proua Tikau. kas kõik, kõigil on äh, kaardid kaasas, palun hääletage Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes Everybody is okay, Adi? Miss Herzog doesn't, anybody else don't have the voting? kas kõigil on kaardid, ma olen nüüd üles tähendanud, need, kellel ei ole kaarti. andke siis käega märku või millega te ise tahate. esimene hääletus sõidumeerikute kokkulepe ja ähm, muudatus määrus viissada kuuskümmend üks, raporteer on proua Tikau ja läheme kohe hääletamise juurde. palun hääletage. As everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kolmkümmend kuus häält poolt, kolmkümmend kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne, Silvia. okei okay,, next is Missy. järgmine teema. Sabine Vilsi arvamus. kütusekvaliteedi direktiivi ja mis siin on, arvamus on ikka mitte äh, raport. kütuse kvaliteedi direktiivi ja taastuvenergia direktiivi muutmine. kõigepealt muudatusettepanek seitsekümmend seitse, hääletage, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, kontrollime seda. palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, neliteist vastu. kes, järgmine, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud? nii-öelda vastu võetud. järgmine seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. Läheme kaheksakümne kaheksa juurde, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime üheksakümmend seitset. palun hääletage. Quick slurp of tea, everybody voted on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu. kaheksa, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, sada, kes poolt, kes vastu. kontrollime, number sada, palun hääletage <laughs> Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. sada on tagasi lükatud, kakskümmend üks vastu, seitseteist poolt. Okay, so the next vote goes to amendment 110. It's 110, Mr. De Grandes. Are we with us? Those in favour?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 115, those in favour. Those against, abstentions adopted. 116 in favour. Against, abstentions. Check 116, the vote is open. palun hääletage. Vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitseteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud kontrollime, sada seitseteist. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga siiski kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksateist, kes poolt, kes vastu. sada üheksateist uuesti, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud kontrollime, sada üheksateist, mulle tundub, et tagasi lükatud, kuid see vajab kontrollimist. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, ühe häälega. kompromiss kaks. Those in favor? kes on poolt? kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsmendat, mulle tundub küll, et vastu võetud, aga kontrollime. ei tea, mida rohelised teevad. Votes it, votes is closed nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. number kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss. kompromiss kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend seitse, vabandust, enne tuleb kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada neli kuu, sada nelikümmend kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, kontrollime seda palun, sada nelikümmend kuus, hääletage Everybody voted, vote is closed. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja ongi vastu võetud. sada neli, nelikümmend kaheksa. kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks. kes poolt, kes erapooletud. kontrollime seda sada, sada viiskümmend üks, kes, kas kõik on hääletanud, see on vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis, sada viiskümmend kuus koos. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kolm langevad ära. ja nüüd sada kuuskümmend viis. kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, sada 100 kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend, sada kaheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud kontrollime seda. sada kaheksakümmend kaks, palun hääletage. SND has one too many, say. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl liiga palju. hiljem. It's correct. Vote is closed. And it's see oli siis tagasi lükatud 183 and 184, those in favour, those against. sada kaheksakümmend kolm, sada kaheksakümmend neli, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üks, kes poolt, sada üheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime number kahteteist. Everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmteist, kes poolt kaks vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kuus, kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, kontrollime number kahtekümmend kahte. Everybody voted yes., vote is closed. jõudsite hääletada, hääletus on suletud, tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmekümne teist, hääletus on avatud. kas jõudsite hääletada, hääletus on siis suletud. vastu võetud. kompromiss number üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, hääletus on avatud. liberaalid vist äh, on pooli vahetanud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt. langeb ära siiski nelikümmend kaks siis poolt. vastu. ära kontrollime neljakümne teist hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse. tagasi lükatud. nelikümmend kolm, nelikümmend neli ja nelikümmend viis ja nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt. Mathieu tagasi oli see lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiekümne teist, palun. hääletus on avatud. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. viiskümmend langeb ära. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse ja viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiekümne kuuendat poole, hääletus on avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. uuesti poolt, vastu, erapooletud. kontrollime igal juhul üle. avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud vastu võetud. nüüd siis viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis ja seitsekümmend kuus, kõik üheskoos poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, tundub, et vastu võetud. hääletus on aga avatud, need viis koos siis äh, jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. vastu võetud kaheksakümmend üheksateistkümne vastu, lõpphääletus, hääletus on avatud. jõudsite te kõik hääletada, hääletus on suletud kolmkümmend kaks poolthäält, kuus vastuhäält, üks erapooletu, vastu võetud äh, proua Vils. õnnitlused teile. järgmine hääletus, härra Kraameri raport. olete te valmis jätkama? Mr Kramer, starting with amendment. härra Kramer, nii raport kaheksas muudatusettepanek, proua Bilbao poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksandat, hääletus on avatud. nüüd saate te hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas regioon, nende poolt, vastu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist osade kaupa esimene osa poolt,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 jõudsite. kahekümne kolmas, nüüd see on suletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakskümmend neli. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud, samuti üheksateist üheksateistkümne vastu, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime ilmselt sama tulemus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis regi üks, poolt, vastu erapooletud vastu võetud. osade kaupa regi viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend. sotsialistide hääletusmasin läks katki kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm ka osade kaupa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmekümne teist. hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa ja siin on lisandus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt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 viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks, suuline muudatusettepanek härra Kraamerilt. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule? kui ei, paneme siis selle hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa ja kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ligi kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa järgmisena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun sotsialistid ei tea täpselt. kuuskümmend kaheksa proovil poolt. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse. suuline muudatusettepanek härra Kohil. kas keegi on vastu sellele? kui ei, siis paneme selle hääletuse suulise muudatusettepanekuga hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümne kolmandat, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Regi neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek härra Kraamerilt. kas keegi on sellele vastu? kui ei, siis ma panen selle hääletusele. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt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 vastu võetud. lõpphääletus, hääletus on avatud. kas te jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud sellega. kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, vastu võetud. õnnitlused härra Kraamerile. Next one. järgmine raport see on härra Kusheri raport. direktiivi kaks tuhat üksteist murd kaheksakümmend kaks teatavate riiklike eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta muutmine ning muudatus kakskümmend üks, autoriks Kraamer, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Michael, sa oled nüüd täitsa jäänud omaette. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, raportööri muudatus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt kahekümne kolmandat, palun, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kakskümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, proua Vils, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, poolt, vastu erapooletud, kontrollime kahekümne seitsmendat, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda, mulle tundub, et et see on selge, kuid kui kontrollime kahekümne kaheksandat elektrooniliselt, kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud tagasi lükatud. kolm raportööri muudatus, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. järgmisena. kakskümmend üheksa ja neli, mis on samasugused, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. nüüd siis äh, osade kaupa hääletamine kolmekümnendas muudatusettepanekus, kõigepealt kogu tekst ilma sõnadeta the social impact and ning teine on siis sõnastus the social impact and. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? kontrollime seda, kuid mulle tundub, et see on tagasi lükatud, hääletamine on avatud. kas keegi on hää-, kõik on hääletanud? hääletamine suletud tagasi lükatud, nii et siis teine pool, teine osa, sellel ei ole mingit mõtet, nii et nüüd on meil kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime kontrollida viiendat muudatust, raportööri oma hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. tagasi lükatud kuues raportööri muudatus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne neljandat, palun, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, see on siis äh, sõnade mäng meie shall, kes on poolt, vastu, erapooletud. seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime seitsmendat, palun, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend, nelikümmend üks poolt, kes on poolt, koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljakümne teist, mulle tundub, et see on tagasi lükatud, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud? jah, see on tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljakümne kuuendat, palun, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. ja see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, viiskümmend, viiskümmend üks pool koos kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. see on tagasi lükatud. nelikümmend seitse, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. tagasi lükatud notpilt viiskümmend üks, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend, kuuskümmend kaks koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollime palun, kuuekümne kolmandat hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. vastu võetud kuuskümmend neli poolt. vabandust, ütleb kõneleja. kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kümnendat, ma ei ole kindel. hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kuuekümne seitsmes, palun, mulle tundub, see on vastu võetud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud? vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme lisade juurde, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, seitsekümmend üks hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud. tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa on osade kaupa hääletamine, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime kontrollida, üheteistkümnendat hääletamine on avatud? kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud? tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksateist, seitseteist langevad ära, seega kahekümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning lähme lõpphääletuse juurde, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on suletud kolmkümmend neli poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud, õnnitleme härra Kušerit. Eh? You have the hearing now. Eh, Läheme nüüd edasi kuulamise juurde. The seating.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 okay, colleagues, if I can... kolleegid. püüame nüüd ajakavast kinni pidada. This is the mini hearing on the new täna on meil siis äh, minikuulamine uue puhta energia teemal transpordisektoris tegemist on avaliku kuulamisega ja kuidas me siis tööd korraldame. kõigepealt kuulame ära härra Anidi, kes esindab Euroopa Komisjoni. seejärel järgnevad ettekanded. kõigepealt härra Krestei äh, maismaatranspordi elektrifitseerimise platvormist härra Mälts, äh, ma ei tea, kas ma hääldasin õigesti, tema esindab ähm, NGVA Euroopat, järgmiseks äh, härra Žolek, äh, vesinikukütuse äh, firma esindaja ning lõpuks härra Riku ja härra Dolesi. teises paneelis esinevad härra Laros, Waterborne Technology Platform, härra Villier IRU-st, härra Gida UITP-st, International Association of Public Transport eh, ja härra Sinano eh, Police'ist ning eh, härra Marinus Martenson viimane esineja, kes esindab Euroopa Investeerimispanka. kõigepealt annan sõna härra Onidile Euroopa Komisjonilt. viis minutit tahaksin kõigile südamele panna, et äh, ma olen kuulamistel halastamatu, aja jaotamisel, palun hoidke oma ajakavast kinni, aja, ajalimiidist kinni, palun, härra Niidi. suur tänu äh,, härra esimees, ma olen juba harjunud teie karmusega, kõigepealt suur aitäh, et te kutsusite mind äh, sellele minikuulamisele, mis on väga oluline ähm, ja see on mulle südamelähedane teema ka, loomulikult on kõige tähtsam ära kuulata täna eksperdid, aga hakatuseks ka komisjonipoolsed märkused ettepanek, äh, mis teile on esitatud äh, alternatiivkütused transpordisektoris, on eelkõige koostatud selleks, et äh, püüda transpordisektorile anda võimalusi ähm, välja tulla äh, süsteemist, mis sõltub ainult ühest kütuseallikast ja ma arvan, et ähm, mitmed meie poliitilised kavatsused on sellest ähm, motiveeritud, see on oluline meie energiaturvalisuse seisukohast, samuti on oluline laiemas kontekstis, arvestades keskkonda ja kliimamuutusi aga kõige olulisem on see, et äh, see on tähtis meie majandusele. me kulutame ühe miljardi eurot päevas selleks, et importida naftat ja seda kasutatakse enamasti just transpordisektoris. seetõttu on eluliselt tähtis äh, arvestada meie tööstuse äh, konkurentsivõimega, töötada välja alternatiivsed sõidukid, sest Euroopa Liit Äh, võib maailma tasandil äh, edukalt konkureerida, kuid tuleb arvestada, et konkurss on väga karm või konkurents. ja me oleme äh, püüdnud ka arendada uusi turge, kaasata uusi tegijaid juba aastaid. ja see on tähtis ka meie tarbijatele, kasutajatele, sõiduki kasutajatele. uut tüüpi sõidukitega loodame et saame muuta tarbimisharjumusi ja äh, muudame oma tarbimise säästlikumaks. tahaksin kõigepealt rääkida sellest, et me peame pöörama tähelepanu kõikidele kütuseliikidele, mitte keskenduma äh, ühele isoleeritud kütuseallikale või äh, luua erineva kütuse saarekesi, mis omavahel ei sobitu Euroopa Liidus, me peaksime ka keskenduma kõikidele transpordiliikidele seetõttu ongi meie ettepanekus hõlmatud äh, nii lennundus kui ka laevandus, äh, kus on siis, äh, ühes on mm, spetsiaalne lennukikütus kasutusel, teises on veeldatud maagaas ja loomulikult me ei soovi, et Euroopa Liidus oleksid erinevad standardid, Euroopa Liit on siiski väga äh, suur turg ja just sellepärast oleme me väga huvitatud sellest, et sisse viia üh-, ühised normid, standardid, sellekohased süsteemid ja koordineerida ka liikmesriikide plaane ja kavasid uute alternatiivkütuste kasutusele võtmisel. meil on kolm kõige olulisemat eesmärki, tänasel päeval peame kõige tähtsamaks infrastruktuuri väljakujundamist, see on, see puudutab siis äh, tankimist, laadimist, investeeringud peavad süsteemi edasi arendama ja seetõttu peab meil olema ähm, siit, olevat, meil peavad olema siduvad kohustused, et me jõuaksime kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele. suur aitäh! härra Onidi, äh, anname sõna nüüd ekspertidele, järgmine esineja on härra Kristi, kes esindab Euroopa Raudteeühendust. ta on selle organisatsiooni peaökonomist. suur aitäh! tahaksin äh, maismaatranspordi elektrifitseerimisest äh, lühidalt rääkida. meie organisatsioon ühendab erinevaid äh, sidusrühmi, ka kohalikke omavalitsusi selleks, et edendada mitmeliigilist transporti, mis oleks täiesti elektrifitseeritud, äh, koosneks erinevatest transpordiliikidest ja just sellises transpordikorralduses on meie arvates Euroopa transpordi tulevik tahaksin teile paari graafikut näidata, mis äh, selgitab, miks meie arvates on elektrifitseerimine nii äh, kasulik. kõigepealt keskkonnanäitajad. me oleme Rahvusvahelise Energiaagentuuri raportit järginud aastast kaks tuhat üksteist. Äh, sellest dokumendis on näha, mm, kuidas mõjutavad keskkonda uute eh, sõidukite emissioonid ja see on võtmeküsimuseks, kui te olete näiteks USA-s või Hiinas, Indias, siis eh, seal kasutatakse erinevaid energia tootmise eh, süsteeme ja elektrifitseerimine ei ole võib-olla nii atraktiivne, seal on või atraktiivne, sest on alternatiivsed võimalused, aga Euroopas annab elektrifitseerimine siiski suure eelise, vähendades CO kahte, siis graafikutel on ka see näha. esimene argument oli siis see, et elektrifitseerimisel on eeliseid, teine meie argument on vähendada sõltumatust impordist et ähm, see on seotud kütuseallikate mitmekesistamisega. meil ei ole mingeid probleeme komisjoni ettepanekuga, me tervitame lausa seda, sest seal räägitakse ka erinevate kütuseliikide kasutusele võtmisest, mitte ei vastandata üht teisele, aga jällegi Euroopa Liit ei ole USA meil ei ole lihtsalt praegusel hetkel näiteks kildagaasi kasutamist ja me ei ole nii sõltumatud kui Põhja-Ameerika energia suhtes. aga kui nafta ja gaasivarud vähenevad, siis Euroopa Liidus on ikkagi meie äh, impordisõltuvus suurenenud ja me tulevikus ilmselt suureneme gaas, äh, sõltume gaasist sama palju kui praegu naftast. Äh, alternatiivkütused loomulikult ei vähenda äh, meie sõltuvust nendest energiaallikatest, aga nad muudavad olukorra mitmekesisemaks, võetakse kasutusele alternatiivseid kütuseid ja meie arvame, et et elektrifitseerimine aitab ka olukorda reguleerida. nüüd ähm, minu arvates on ähm, komisjoni ettepanek väga hea algatus, see on ähm, üsna lai, hõlmab ka laevandust, aga äh, kuna meie äh, tegeleme just mitmeliigiliste äh, transpordiplatvormidega, siis oleks oluline ähm, vaadelda seda komisjoni ettepanekut tervikuna ja me teeksime uute sätete ettepanekud selleks, et äh, töö toimuks ka nii-öelda mitmeliigilise transpordi, multimodaalse transpordi vaimus ja äh, arvestaks äh, uusi avalik-, ühiskondliku transpordi võimalusi, kaherattalisi sõidukeid, raudteed ja edasi, kui meie platvormi liik-, liikmetest rääkida, me meie sidusrühmad äh, on ka energiatööstuses ja me vaatasime väga tähelepanelikult näiteks äh, energiakasutuse mõõdikute osa direktiivis, meil on ka oma see, omad sihtmärgid seatud, mis üldiselt langevad kokku direktiivi eesmärkidega ja samas mõnes aspektis peaks otsuse jätma näiteks distantside arvestamisel, infrastruktuuri kujundamisel siiski äh, Äh, jätma otsus, otsuse tegemise liikmesriikide pädevusse ja muidugi tervitame seda, et tehnilisi standardeid äh, laadimissüsteemis ühtlustatakse. ja veel kiiresti, me tahaksime, et äh, elektrikasutuse mõõtmine oleks ka ettevõtjasõbralik, et see annaks tarbija informatsiooni, et see vastaks meie üldistele kontseptsioonidele, meie jaoks on tähtis anda tarbijale informatsiooni eelkõige hinna kohta, selle kohta, kuidas ja kus on võimalik laadida ja ähm, see on eriti oluline siis, kui kasutatakse elektriautosid ja laadimisvõrgustikku ja lõpuks tehnilised standardid ja laadimissüsteemid. me toetame eelkõige tüüp kaks äh, ühendusi aga kui praegusest äh, kiirlaadimisest rääkida, siis me ei tahaks, et ainult ühte standardit edendataks, praegune Kadimo standard ei peaks ka kõrvale jääma. suur aitäh! suur tänu! järgmisena annaksin sõna härra Mattias Mätsile NGVA Euroopast, suur tänu! suur tänu, äh, austatud parlamendiliikmed, äh, suur äh, heameel teile rääkida täna metaanist. ma ei räägi sellest, millised muudatusettepanekud oleksid mõistlikud, kuid me tahaksime teid veenda selles, et meid toetada ja räägiksin sellest, miks metaani oleks mõistlik kasutada äh, transpordis. meie toetame siis äh, veeldatud maagaasi ja surumaagaasi kasutamist, äh, maagaas CH4, nimelt äh, CH4 kärbib käsk-, mm, CO2 heiteid ja lisaks sellele ka müra Äh, väheneb sõidukite puhul oluliselt. väga oluline on see, et maagaasi energiasisaldus on väga suur, sada kolmkümmend oktaavi ja see tähendab seda, et maagaas ja biogaas töötab kõikides äh, transpordiliikides. CO kahe heited on ka väga väikesed, eriti kui me mõtleme metaanile, mida toodetakse ähm, äh, prügist äh, oluline on see, et metaan on metaan, metaani puhul ei ole mitte mingisuguseid segupiiranguid ja kindlasti ei lähe midagi kasuma, sellepärast et äh, investeeritakse ka taastuvenergia osasse. ja seda me tervitame veel äh, taastuva energiaga, nagu te teate, on meil probleem selles, et kus seda salvestada järgmisel teisipäeval äh, avatakse ühisjaam, kus äh, äh, hakatakse siis gaasi tootma ja saadakse jällegi metaani ja seda infrastruktuuri kasutatakse siis transpordis kasutamisel nii et me peame vaatama tegelikku heitkoguste määra ja siin me näeme väga selgelt seda, et maagaasil sõidavad autod on sama puhtad või võivad olla sama puhtad kui elektriautod reaalalustel, kui me võtame arvesse ka taas, taastoodetud energia. ja selles mõttes ma tahaksin modifitseerida seda, mida ütles esimene kõneleja. nüüd õhu kvaliteet, kvaliteet CO2 heitkogused on olulised, kuid kahjuks ma ütlen teile, et me elame kõik väga mustas augus siin ja te enamus te ka teate, miks. Äh, su-, äh, raskeveokid, äh, bussid ja nii edasi Äh, mis sõidavad metaanil, äh, võivad elukvaliteeti parandada, sellepärast et NOx heitkogused on väga väiksed, meil on vaja seda infrastruktuuri linnades ka juba sellepärast, et võrreldes diisliautodega väheneb mura poole võrra. loomulikult majanduslikult peab asi toimima ja see üsna tihti ununeb, inimesed peavad äh, sellega olema nõus ja see majanduslik mudel peab olema vettpidav. ka sellepärast loomulikult et näiteks kildagaasi revolutsioon Ühendriikides äh, leiab praegu aset äh, ja maagaasi kasutamine ei hakka mõjutama mitte ainult meie turgu, vaid tervet turgu. nüüd infrastruktuur, me, äh, meie infrastruktuur on paigas, eriti vedelmaagaasi infrastruktuur on oluline, sellepärast et oluliselt on veeldatud maagaas tõusnud. Reini ja Donau jõge saab kasutada ka siseveeteedel sõitvatele äh, laevadele ja alustele ja see on väga oluline selleks, et äh, hoogustada laevatransporti. vaatame siis praegu Euroopa kaarti enamus nendest kasutavad surumaagaasi. olukord on väga killustunud ja sellepärast ongi meil vaja seda keskkonnahoidliku transpordipaketti selleks, et harmoneerida nii sõidukite kui ka jaamade arengut. ainult null koma viis protsenti on praegu turuosa, kuid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib see oluliselt tõusta. praegu on äh, kolm ja pool miljonit sõidukit ainult sellist meie teedel Itaalial on seitsesada tuhat nendest, äh, Saksamaal sada tuhat. mõlemas riigis on üheksasada jaama, ehk teisisõnu, need kaks riiki kokku annavad juba kaks kolmandikku turust ja samal ajal äh, tegevus toimub üle terve Euroopa. puudu on meil aga infrastruktuurist. ja tööstus on oma tööd ise teinud ja nad on veendunud, et äh, surumaagaas on mm, tee, tulevikutee selleks, et heitkoguseid kärpida. heitkoguste kärpijad on tõesti sellised hiiglased nagu Volkswagen, Fiat, võitis äh, keskkonnasõbralikuma mootori auhinna eelmisel aastal sada kolmkümmend oktaani. me öö, äh, oleme vähendanud tõhusust nendes autodes, sellepärast et on ette nähtud öö, äh, kütusereserv, kui seda ei oleks nõutud, siis me saaksime tõhusust tõsta, me ei räägi ainult kahekümne viiest protsendist CO2 kärpest, vaid veel pluss kümme protsenti ja see tähendaks juba uut, midagi täiesti muud. Need tooted on saadaval ja Euroopa on ülemaailmne liider meie tootjad on maailmas kõrgtasandil tarbijate teavitamine on muidugi väga oluline, praegu inimesed ei tea veel, et maagaas on kõige odavam kütus, aega mul selleks ei ole, räägin väga kiiresti, me müüme kilogramme maagaas autodes ja ähm, ühiskondlikus transpordis on üks asi, kuid meil on vaja sellele üle minna ka piiriüleselt äh, raskeveokite puhul me ei räägi energia sisust, vaid energia tihedusest ja sellepärast me peame rääkima veeldatud maagaasist ja mul on väga hea meel, et te osalesite ka kahekümne seitsmendal mail energiakoridoride avamisel. see sada viiskümmend ja nelisada kilomeetrit jaamade vahel on miinimumid kümme sekundit, härra esimees. me toetame neid eesmärke ja loodame teie toetusele ja huvitav on siinkohal mõelda ka see, et maagaas, mis on äh, seotud äh, torujuhtmega ja veeldatud maagaas äh, tonnis on teine asi, aga nad täiendavad teineteist. LNG jaamadesse saab surumaagaasi alati tasuta. ja kui me vaatame nüüd LNG ja, ja surumaagaasi Äh, ladustamist, äh, koostalitusvõime on siin oluline, investeeringud ei kao, kui äh, taastuva metaaniga vahetada välja fossiilkütused, uustehnoloogiaid on kogu aeg turule juurde tulemas väga heade hindadega. diisliautod maksavad sama palju kui keskkonnasõbralikud autod, see on turg, mis kasvab ja ma arvan, et aastaks kaks tuhat viiskümmend võime kindlasti jõuda kõrgemale kui kakskümmend protsenti, aga infrastruktuuri on vaja. viimane slaid, toetage keskkonnahoidlikku Äh, kes äh, transpordipaketis ei ole mingisugune paaris välja mõeldud idee, sellega on aastaid tegelenud, äh, tegeletud, kaasatud huvigruppe nagu meie grupp. see ettepanek on väga oluline infrastruktuuri osas ja hoidke kinni äh, tähtajast, me oleks pidanud gaasile üle minema juba eile äh,. suur tänu. suur tänu. järgmisena härra Tšiolek, kes on äh, vesinikkütuse äh, äh, rakkude Euroopa regioonide esindaja, härra Tšiolek. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. üritan teha sama kiiresti kui eelmine kõneleja. räägiksin Hire'ist, meie organisatsioonist siin on ülevaade meie liikmetest, me oleme esitatud neljakümnes regioonis, räägime siis vesinikukütuse elementidest. kõik need piirkonnad tegelevad praegu oma mobiilsuse suurendamisega, kuid erinevatel põhjustel ja see on väga oluline meie liikmed tahaksid, et me keskenduksime järgmistele küsimustele, kõigepealt mm, võimaldaksime faktipõhiseid äh, soovitusi poliitikatesse, tahaksime, et välja kujuneks Euroopa toetusvõrgustik. tahaksin teile nüüd räägida natukene meie organisatsiooni üldistest seisukohtadest äh, keskkonnahoidliku transpordi algatuse osas, kõigepealt meie liikmeregioonid äh, jagavad ja loomulikult toetavad Euroopa ambitsiooni edendada ja kiirendada vesinikukütuse elemendi rakendamist ja elektromobiilsust suurendada Euroopa Liidus, nii et me oleme nõus sellega, et standardiseerimine on oluline selleks, et tulla välja paljudest äh, väljakutsetest, millest eelkõnelejad rääkisid, härra Oniidi, selleks, et äh, toetada siis näiteks äh, mastaabisäästuefekti eh, majandusest ja tõsta kvaliteeti. me oleme paljudes projektides näinud juba seda, et erinevad standardid tõesti on üks kõige suurimaid eh, takistusi, eriti sellistes projektides, eh, mida meie oleme läbi viinud, see on täiesti selge. nüüd mõned märkused nende eesmärkide kohta, mis on seatud. meie arvame, et Nendest saab kinni pidada ainult siis, kui äh, nende kohustustega on nõus kõik äh, huvipooled. meie IRL-is kindlasti toetame seda, meie arvame, et tarbijaid tuleb teavitada, see on, see on väga oluline ja me oleme valmis seda seal, kus võimalik, ka tegema eesmärgid ja seatud ambitsioonid peavad arvestama ka kohalike ja regionaalsete eesmärkidega, äh, sellega, mis, miks äh, nad langetavad otsuseid nii nagu langetavad ja mis tingimustel. ja eesmärgid peavad olema baseer-, peavad baseeruma faktidel ja kogemusel erinevatest projektidest ja programmidest ja siin me tahaksime omalt poolt toetada siis äh, seda Euroopa elektromobiilsuse öö, äh, observatooriumit. see äh, projekt käivitati kahe tuhande teis-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meie liikmesriik, meie liikmespiirkondade toetusel ja komisjoni poolt ja eesmärgiks on siis informatsiooni vahetamine ja koordineeritud tegevuse tagamine regionaalsel äh, tasandil Euroopa Liidus ja see observatoorium või ähm, seirekeskus peaks vastama järgmistele küsimustele. nimelt vastama küsimustele seoses toetusskeemidega ja paremad tavad peaksid nüüd kokku panema, me tahaksime selliseid äh, selgetel, äh, selgete piiridega äh, koostöökanalite väljakujundamist, mis võtaks arvesse kohalikud öö, ähm, tingimused ja loomulikult me tahutame mõjutada poliitikat. kõik, kes on huvitatud, siis tulge meie järgmisele töögrupile, see on, leiab aset kahekümne neljandal juunil siin Brüsselis. aga mõned soovitused siis veel ähm, meie seisukohtadest, arvestades Euroopa äh, seirekeskuse ähm, äh, tööd praegu, meie arvame, et me peame toetama otsuse langetajaid selleks, et nad saaksid realistlikud äh, strateegiad välja kujundada, me peame trendid, äh, äri äh, keskkonda ja äh, toetusskeeme paremini kujundama, see on väga oluline. piirkondadel on erinevad motivatsioonid, miks nad on elektromobiilsusest huvitatud ja meie tahaksime omalt poolt seda direktiivi toetada nii palju kui võimalik. me peaksime vältima seda, et vigu korratakse siin ja seal nüüd, kui me vaatame regionaalseid erisusi, siis siin on üks asi ainult oluline, on suur vahe selles, et kas tegemist on linna või maapiirkonnaga, nõuded on täiesti erinevad ja ei saa kasutada ühtset lähenemist mõlema puhul. ja lisaks sellele veel eh, suhted regionaalsete ja riiklike ametite vahel, need on väga olulised selleks, et need mehhanismid käivituksid Ehm, ja võib-olla ka peaks olema selline tasustamispoliitika, toetamaks eesmärkide toetust, kuid see peaks olema siis alt üles liikumine ning oluline on see, et äh, äh, mõju äh, Euroopa Liidu vahendite mõju peaks siis tulema välja koostöös kohalike vahenditega. suur tänu! järgmisena härra Claude Tricot EV Plug Alliance'ist, palun. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. EV Plug Alliance'i puhul on tegemist sellise asutusega, mis tegeleb rahva, rahvusvaheliste e, tööstusettevõtetega selleks, et edendada turvalisust ja koostalitusvõimet kui me nüüd räägime äh, nende laadimisinfrastruktuuridest, siis on väga oluline meeles pidada, et enamus sellest infrastruktuurist on juba olemas. meil on äh, olemas äh, vajalikud seadmed, kodudes on olemas elektriseadmed ja ka ettevõtetes, kõik see on juba olemas ning see on väga suureks eeliseks, niimoodi me saame välja, välistada seda, et peab ehitama uued infrastruktuurid välja, kuid mis meil puudu on, meil on puudu sellised laadimispunktid autode jaoks, kus oleks võimalik laadida turvaliselt ja tõhusalt ning sellest me siis räägimegi, kui me räägime infrastruktuuridest laadimise puhul, need on erinevad äh, sea-, äh, võrgustikud, mis võimaldavad meil erinevalt laadida tulevikus nii aeglaselt kui ka väga kiiresti. Äh, on arvatud et, et üheksakümmend protsenti tihti sellistes laadimiskohtadest paigaldatakse kodudesse ja ehitistesse ning kümme protsenti on avalikus ruumis, tee äärdes või parkimiskohtades või siis laadimisjaamades nii et ähm, nende laadimiskohtade integreerimine kodudesse ja äh, hoonetesse on äärmiselt oluline. selline infrastruktuur on äärmiselt oluline selleks, et kiirendada äh, äh, mobiilsust elektriautode puhul, seega me tervitame, et direktiiv on välja töötatud ja me loodame, et seda tehakse kiiresti, see on äärmiselt oluline selleks, et liikuvus oleks tõhusam ning tule-, minevikus ei ole meil seda olnud. praegusel hetkel on väga oluline, et see direktiiv oleks vastu võetud, koostatud ning et selle rakendamine oleks muudetud kõikidele liikmesriikidele lihtsaks seega meie leiame, et on mõningaid äh, parandusmomente, mis võiks siia sisse tuua siin selles direktiivis selleks, et äh, vältida äh, vastuvõtmise puhul hilinemist. EV Plug Alliance tahaks anda oma panuse selleks, et jõuda konsensuseni ning et aidata direktiivi ruttu vastu võtta. meil on paar ettepanekut direktiiv äh, räägib siis erinevatest selektiivsest tehnoloogiatest, teise tüübi ähm, äh, pistikutest, mis on siis seinte peal, sellisest võrgustikust. selleks, et äh, oleks võimalik direktiivi igal pool Euroopa liikmesriikides vastu võtta, peab see direktiiv olema kooskõlas Euroopa Liidu elektriohutuse tavadega kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning et sinna jõuda peaks direktiivis olema paika pandud nii tüüp kahe eh, soklid, kuid peaksid olema samas ka olemas eh, turvaluugid, eh, mis oleksid kooskõlas või toimiksid koos praegu olemasolevate teise tüübi pistikutega tööstus on juba valmis selleks, et oma panust andma, et kõik oleks äh, industrialiseeritud, äh, et see läheks töösse ning et standardimine toimuks selliste kulutõhusate teise tüübi turvaluukide puhul ning äh, see peaks olema osa ka direktiivist. sellise lahenduse puhul on oluline see, et see annab meile vastuse, komisjon on tõstatanud küsimuse sellisest ühtsest äh, Äh, pistikust, et selli-, selle abil oleks võimalik laadida kõikjal Euroopa Liidus. lisaks sellele on veel mõningaid selgitust vaja mõnes punktis ähm, selle direktiivi puhul. esiteks, me, on investeeritud äh, autodesse esimesed pääsukesed on juba välja tulnud ning seega meie leiame, et äh, selliste praeguste ka, äh, lahenduste kasutuseks kohaldamine peaks olema üks lahendustest, kui see ei peaks olema erasektoris kohustuslik, meil peaks olema ka teisi võimalusi. mina leian, et teised äh, lahendused on, on võimalikud ning me peame olema kooskõlas selle raamistikuga, e, mis on praegusel moel juba paika pandud kogu tööstusele, olemaks vastavuses erinevate nõuetega. lõpuks me toetame et seda, et direktiiv eelistab e, mõõt kolme, sellepärast et see e, võimaldab meil väga tõhusalt ähm, energiaga, äh, energeetikaga seotud äh, küsimuste haldamist. kuid peab olema võimalik praeguste sohklite puhul, mis on äh, mõõd üks või mõõd kaks, ähm, neid peaks olema võimalik edasi kasutada, see peaks olema mugav ning kasutaja see peaks olema võimalik näiteks ähm, mootorrataste puhul või mopeedide puhul, kergsõidukite puhul. aitäh. aitäh. ning lõpuks on meie esimesel paneelil viimaseks kõnelejaks Peeter Tolesi, kes vastutab alternatiivkütuste infrastruktuuri eest ähm, oma ettevõttes, mille nimeks on ACA aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile! nagu juba mainitud, siis mina esitan ACA-d, mis äh, esindab kuuteist suuremat rahvusvahelist ettevõtet ning meie ühendus äh, tegeleb sellega, et kõik, põhimõtteks on see, et kõikidel ettevõtetel on samad õigused ning meie arvates on see äärmiselt oluline, kui see, me seda ettepanekut hakkame üksikasjalikult arutama. mis puudutab alternatiivseid kütuseid, siis äh, seda tuleb vaadata kogu strateegia raames, mis tegeleb äh, puhta kütusega. see tähendab seda, et meie tõhus, äh, keskendume alternatiivkütustele, kuid samuti energiatõhususele. me leiame, et tuleviku transport peab olema selline, mis kasutaks erinevaid tehnoloogiaid ja erinevaid äh, transpordiliike. seega me ei tahaks keskenduda ainult ühele alternatiivsusele kütusemoodule, vaid erinevatele. seega selline erinevate transpordiliikide äh, võimalus peaks siia sisse jääma, see on oluline meile kui ka tarbijale kõige olulisemaks äh, on äh, see, see, millised kütused on paremad siis erinevatele sõidukitele, traditsioonilistele ning siis ka uutele alternatiivsetele. me peaksime minema äh, edasi alternatiivsete elektrirongidega ja meil peaks olema integreeritud lähenemine. meil on vaja pikaajalist strateegiat, mis vaataks kaugemale ning Euroopa Liidu tasandil meil peaks olema koordineerimine, erinevad riiklikud strateegiad peaksid olema koordineeritud. meil on vaja üle-euroopalist infrastruktuuri samuti. see tähendab seda, et äh, alternatiivkütuste puhul on meie edu võtmeks see, et, äh, et, et otsustajaks ei ole ainult ettevõtjad, vaid äh, me peame arvestama mitme faktoriga. Äh, sõiduki suurus on üks oluline, me peame parandama oma sõidukeid ja kõik peab olema ka tarbijale kohasem ning turul, see, mis turul toimub, sõltub sellest, kuidas turule pääsetakse. me ei tahaks erinevate tehnoloogiate jaoks äh, mingit äh, fiktiivset süsteemi luua, kõik peab olema turu poolt nõutud ning ka jätkusuutlik väga oluline see, et meil on äh, siseturg Euroopa Liidus ning samas me peame tagama seda, et riiklikud äh, tasandid äh, peaksid olema koordineeritud ning liiguksid samas suunas. see on äärmiselt keeruline, kui teil on üks toode ja üks sõiduk ja te müüte seda kahekümne seitsme eri liikmesriigi tingimuste kaudu meil peaks olema äh, rohk-, äh, rohkem standardeid äh, infrastruktuuride puhul ning me leiame, et sellel alal tuleb väga palju suurt tööd teha. meil on vaja tagada koostalitusvõime liikmesriikide vahel standardimine, kui te olete näiteks Belgias ning Teil on siin kõrval kohe Prantsusmaa ja, ja Holland ja nad tahavad kergsõidukeid osta, alternatiivseid sõidukeid, siis see on ju lihtne, kuid eh, te, su, teiste liikmesriikide puhul võib see olla keeruline, nii et standardimine on äärmiselt oluline alternatiivkütuste puhul eh, peaks olema harmoneerimine parem eh, tuleviku direktiivis, äh, kõik peaks olema standardi, standarditud, selleks et vähendada kulusid infrastruktuur on ülioluline nii meie jaoks äh, kui ka tarbijatele. meie leiame, et äh, igasugune alternatiivne, alternatiivkütus äh, sõltub infrastruktuurist, kas seda hakatakse turul kasutama või mitte. seega me peame investeerima antud sektorisse ning siin on vaja Euroopa Liidu tasandil meetmeid, kuid samuti ka liikmesriikide tasandil ning tundub, et see ei ole kõige tõhusam moodus paraku, kuid see on vajalik äh, selleks, et investeerida alternatiivsetesse kütusesse äh, siis, siis, siis erinevad alternatiivsed äh, kütused mis puudutab äh, elektriseerimisest ning ähm, ka laadimisest, siis te teate, et juba aasta tagasi on kõik ettevõtjad kokku leppinud selles, äh, mismoodi nad hakkavad tulevikus oma sõidukeid tootma. me oleme kokku leppinud selles, et äh, me oleme kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, et me standardime siis erinevad reeglid uute sõidukitüüpide puhul ning äh, infrastruktuuri loojad ja tootjad on äh, minemas selles suunas. me tahaksime rõhutada, et meil on vaja üleminekuperioode, siin ju perioodi äh, siin juba mainiti, et kõike ei ole võimalik ju katta kolmanda tüübi kaudu. me peame jätma ka erinevad transpordiliigid kasutusele ning me peame tagama ka seda, et meil oleks äh, ühildatavus äh, sõidukite erinevate laadimiskohtade vahel. see on siis selline tulevikuvisioon, mis meil on. mis puudutab puhast kütust transpordipaketi jaoks, siis mulle tundub, et see seadusandlus on minemas õiges suunas, meil on vaja mõningaid lahendusi selleks, et vältida turu killustatust, meil on praegusel hetkel kakskümmend seitse erinevat turgu alternatiivsete kütuste jaoks ning see ei ole jätkusuutlik. nii et me oleme minemas õiges suunas, kuid me peame seda süvalaiendama seda aspekti, meil on lahendusi ruttu vaja, see oleks tööstusele väga kasulik, sest see aitaks meil kokku hoida, kuid lõpuks on see ka kasulik tarbijale ning tarbijad saab valida õigel tasandil, teha siis seda valikut äh, erinevate alternatiivsete kütuste vahel ning kokkuvõtteks, nagu ma juba ütlesin, me oleme juba jõudnud kokkuleppele mõni, mõningates äh, punktides äh, alternatiivsete kütuste puhul Äh, autode puhul juba siin öeldi, et meil on äh, valikuvõimalus, nüüd on aga vaja meetmeid nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur aitäh! kes on meie järgmised esinejad? meil on siin ähm, mitmed sõnavõtusoovijad, parlamendiliikmed. tahaksin öelda proua Fosterile, et mida rohkem te ise tahate kõnelda, seda vähem saate kuulda vastajate Äh, vastuseid. ja nüüd kõigepealt annan sõna härra Finansale. ja äh, kõigepealt Fidanza äh, on raportöör, tema saab kolm minutit küsimuseks ja teised saavad kaks minutit kõneaega, palun aitäh, esimees, ma teen ka väga lühidalt, sellepärast et äh, ma tahaksin lihtsalt küsida mõningaid selgitavaid äh, küsidusi. samas ma tänan ka kõnelejaid. esimene küsimus on mul äh, härra Kristile mis puudutab äh, elektrifitseerimise küsimust, siis esimese armastu vahe, vahetuse raamis, mis meil on olnud komisjoniga, mis meil olnud siin komisjon, on olnud meil väga palju sõnavõttu kolleegide poolt, need on puudutanud rahastamist. sest mõistagi me oleme kõik nõus sellega, et me oleme minemas heas suunas, õiges suunas, mõistagi on meil siin ette nähtud erinevaid investeeringuid, kuid kindlasti ei ole riigikassad võimalik või ei ole suutelised kõiki kulusid kandma ning kas äh, era- ja riigisektor saaksid koostööd teha selleks, et äh, tagada liikmesriikide poolt äh, avalikest fondidest piisava rahastamise. härra Meets, mis puudutab gaasi küsimust, mul on siin üks täpsustav küsimus selle kohta, kuidas äh, on äh, vedeldatud maagaas ja vedeldatud nafta gaas omavahel seotud, me nägime siin ühte slaidi, kui te oleks hea, kui te saaksite paremini selgitada seda, kuidas ladustamine toimib, kuidas me saame kasutada uusi tehnoloogiaid ja kuidas need on võimalik kombineerida omavahel. teine küsimus äh, samuti härra Medžile ning see on siis kilomeetri sihtmärgid või siht, eesmärgid Need kilomeetrid, mida meil on vaja erinevate seadmete puhul, eh, mis siis tarnivad eh, gaasi, eh, kas need eesmärgid või siht, sihtmärgid on teostatavad, kas see on reaalne ning viimane küsimus härra Claude Ricoule EV Plug Alliance'ist. ma võib-olla ei saanud õigesti aru, kas Plug Alliance kuidas on, kuidas mind, minnakse üle kombo kahele, aitäh? Uh, suur tänu, järgmine küsimus, palun, kaks minutit. suur tänu. mul on lausa kaks-kolm spetsiifilist küsimust äh, härra Kristile näiteks Te mainisite, et äh, Sokkel kaks jääb selleks standardseks sokliks ja siis te ütlesite, et ei saa välistada ka teist tüüpi äh, ühenduste kasutamist. kas siis äh, töötatakse välja ka mingisugune adapter, mida saab kasutada pistikuga? ja veel, komisjon ja härra Riko võtsid sõna ja teie käest tahaksin ma kuulda, kui teostatav kõik see on? teostatavus äh, ja ruumiline planeerimine, äh, see huvitab mind, sest äh, igas riigis on oma planeerimisseadustik ja kuidas siis uue infrastruktuuri loomine võiks toimuda näiteks linnapiirkondades kui on vaja eh, luua rohkem parkimiskohti ja samas luua ka eh, infrastruktuuri laadimiseks, eh, võib-olla on vaja mingeid uuendusi. ja veel küsimus härra Mädžile. metaan ja CNG ja LNG, nende suhted, kas te võiksite meile täpsustada? CNG ja LNG, äh, kas äh, mõlemad toodetakse siis või kas mõlemad on metaanist, äh, metaaniga seotud nüüd? edasi. Mm, siin räägiti ka tarbija teadlikkusest kuidas saaks aga tarbija teadlikkust mõjutada, võib-olla tarbija teadlikkust tõstagi? tänan werde ich gar nicht brauchen. Zunächst mal vielen Dank für die Präsentation. Das war sehr suur aitäh äh, kõikide ettekannete eest, äh, need olid väga huvitavad ja ettepanekud olid ka väga huvitavad. loomulikult äh, see pistikute küsimus, seda juba küsiti surumaagaas ja veeldatud maagaas, selle kohta esitati ka küsimus, aga tõesti äh, siin räägiti erinevate riikide, regioonide eripärast. kas te nüüd arvate, et tehtud ettepanek, äh, kas ta motiveerib? ja veel üks küsimus äh, härra Dolesile, kui ma õigesti nime hääldasin Teie rääkisite investeeringutest. loomulikult see on äh, kriitilise tähtsusega küsimus. aga arvestades Euroopa varasemat küsimust, kuidas on võimalik see küsimus lahendada, äh, varasemat kogemust? suur aitäh, järgmiseks härra Tšeiga. tänan. ma tahaksin tõesti öelda suur aitäh kõikidele sõnavõtjatele ja mul on paar kommentaari, isegi mitte küsimust. elektriauto minu jaoks ei ole tegelikult äh, mingi oluline äh, valik äh, ühele tõsisele autosõitjale, sest tema kasutusulatus on piiratud, sellega eriti kaugele ei jõua ja paljude kasutajate jaoks ei ole see mingi valik teiseks, CO2 mõju ja elektriautode kasutamise eelised seoses sellega. ma ei tea, see eelis on, on ju tühine, kui see elekter, mida elektriauto kasutab, ei ole taastuvenergia allikast saadud. aga võib-olla ma jätsin midagi kahe silma vahele asi on ju selline, et investeerimine ja standardimine on äh, vaja, vajalikud nii gaasiautode kui ka elektriautode puhul ja seetõttu tekib küsimus, kas me ei ole natukene ennatlikke otsuseid teinud, LNG ja CNG ei ole ju ka mingid äh, lõpmatud ressursid. Äh, ja kui me räägime Äh, gaasitanklatest, siis äh, sellise infrastruktuuri väljakujundamine on tohutult kallis. seetõttu kutsun teid üles tegema koostööd autotootjatega, et nad tõesti töötaksid välja sellised mudeleid, mida tarbija soovib ja ka saab kasutada. proua Lichtenberger, suur aitäh mul tekkis kohe mitu küsimust seoses ettekannetega. kõigepealt ähm, maismaatransport, ähm, ühendused ja laadimissoklid, äh, pistikud tundub, et, et kahe erineva tüübi vahel on tekkinud konflikt, kuidas praegune olukord on? meie arvates on standardimine väga tähtis, kuid kui me ühtlustame kõik liiga varakult, jätame osa kasutajaid kõrvale ja kui ma liiga hilja ühtlustan süsteemi, siis tekib jällegi konflikt olemasolevate mudelitega, mis on kasutusel, mis on juba turule jõudnud ja mm, samuti on vaja mõelda elektrienergia päritolule, sellest juba räägiti, aga mõelgem nii. kui äh, tõesti on vaja rakendustele mõelda ja mobiilsusele, siis äh, meil juba on olemas transport, arvestades praeguseid arenguid, tunduvad teie plaanid olevat illusoorsed. linnades on aga vaja teie plaanide puhul erilisi parklaid, kus on laadimiskohad ja kaugemates piirkondades või mõelgem näiteks elurajoonidele, seal võib-olla ei ole üldse võimalik niisuguseid laadimiskohti, suuri parklaid luua. seega ma näen, et sellel rindel võib tekkida olulisi probleeme. ja tahtsin veel ühe küsimuse tõstatada kas ei saaks natukene realistlikumalt läheneda kogu teemale mis käsitleb siis elektriautosid. ebarealistlik äh, on see, kui me hakkame äh, kõiksugu muid seadmeid ka arvestama, mis äh, võivad autodes kasutusel olla, aga soovin, et teistsugune lähenemine tuleks kasutusele. järgmine sõnavõtja. aitäh Eh, mina tahaksin öelda, et kolleegid on nagu kaks asja omavahel segi ajanud. mina olen tehnoloogiaharidusega, ehm, ma olen tegelenud eh, kõrgsulatuseahjudega ja niikuinii, eh, kui, et sisepõlemisel tekib alati CO2 nii käivitamisel ei olene selle äh, gaasi äh, tekkimine, kas äh, kasutatakse ühte või teist gaasi. muidugi ideaalne oleks vesinik, aga see ei ole eriti lihtne. Te rääkisite kombineeritud sõidukitest, mis kasutavad näiteks ka tuuleenergiat, aga see ilmselt tuleb kõrvale jätta. kuid ähm, laevade puhul võib tuuleenergia kõne alla tulla. teisest küljest, millise pingega äh, infrastruktuur peaks olema ja millised ähm, kütusepatareid äh, peaksid kasutusele tulema? kuidas kütuseelemente asendada ilmselt võib kütuseelementide vahetamine tegelikult äh, sõiduki tõhusust tunduvalt tõsta. ja kui äh, me räägime kütuseelementide laadimisest, siis äh, tavaliste elektriseadmete puhul on koostootmisjaamad üsna, üsna levinud, kuid mm, ma kujutan ette, et väsiniku kasutamine elektri tootmisel on siiski väga keeruline. tänan. palun, Jackie. suur aitäh, mina oleksin pidanud võib-olla keemiat paremini õppinud, õppima pidanud, suur aitäh kolleeg Kohlitšekile, ähm, kes rääkis meile sellest, kuidas süsteem toimib aga tegelikult kõik ju me nõustume sellega, et tuleb alternatiivsete kütustega tegeleda ja nii edasi ja nii edasi. aga kui muudatusettepanekuid õigusaktile tehakse Euroopa Parlamendis, siis seda teevad ikkagi Euroopa Parlamendi liikmed. Nemad otsustavad, mida teha õigusaktidega. ja ma tahaksin seda teile äh, Eh, kui erinevate tööstusettevõtete, assotsiatsioonide ja vabaühenduste esindajad meenutada. komisjoni dokumendist kõneldes eh, peab ütlema, et ajakava ei ole realistlik. see ei tähenda, et meil peaks eesmärke olema, kuid eh, mingid meelevaldsed sihtmärgid, arvestamata seda, kui keeruline teema on, ei ole päris õige meil on siin autotööstuse, äh, autotööstusega äh, kontakte olnud ja me teame, et äh, see sõltub turust. kui tarbija tahab midagi, siis asjad liiguvad, kui ei taha, siis, siis ei liigu. ega tootja ei saa toota midagi, mida tarbija omaks ei võta. see on üks põhiküsimus ja teiseks äh, subsidia-, subsidiaarsus ehk lähimuspõhimõte, äh, liikmesriigid peaksid oma geograafilise olukorraga arvestama ja muude äh, teguritega, kui nad hakkavad otsustama, milliseid struktuure luua. ja, ja veel üks küsimus. infrastruktuuri maksumus ei ole sugugi tühine. Need summad, millest me räägime, on tohutud kindlasti võib sellest ükskord äh, veel äh, laiemalt kõnelda, aga tundub küll, et esimese paneeli tähelepanu alt on see küsimus tõesti välja jäänud ja kõige tähtsam on see, et liikmesriigid ise peaksid otsustama, mida nad tahavad. aga tähtis on see, et koostööd tehakse, komisjon, tööstus ja liikmesriigid, et tõesti mingi mõistlik ettepanek lauale panna. suur aitäh ja lõpuks härra Grosch, palun tänan selle väga huvitava äh, tutvustuse eest. mul on üks väga lihtne küsimus. järgmistel aastatel ilmselt äh, asub linnadesse elama kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest. Äh, nad kasutavad sõidukeid äh, tarbe esemena ja näiteks äh, Brüsselis soovitakse üldse, äh, soovitakse üldse e-liikumist korraldada, aga kuidas teie seda ette näete? näiteks, mida peaksid linnad tegema, et äh, tõesti kiiresti edasi areneda ja arendada oma transporti? standardeeri-, standardiseerimine on väga keeruline Aachen tegelikult ei ole Brüsselist eri kaugel, Holland ka mitte, aga kas meie süsteemid saaksid olla koostalitusvõimelised? kas saab tööstus meile kindluse anda, et, et ähm, tõesti kõigile oleks niisugune uus äh, mobiilsuse vorm kättesaadav? meil on ikkagi väga palju tehnoloogilisi uuendusi vaja ma usun, et tööstus on sellest huvitatud, aga, aga ma ei tea, kas see on kindel. ja lõpuks tahaksin rääkida ohutusest. kuidas on võimalik reguleerida linnapiirkondades infrastruktuuri kuidas on võimalik ohutuid parkimis- ja laadimiskohti luua suurlinnades, ohutus, koostalitusvõime, kulud, see on kõik, need on kõik küsimused, mis tarbijale huvi pakuvad. proua Maisner, vabandage, ma pean minema ära siit ühele teisele koosolekule, see ei ole eriti viisakas, sest ma esitasin nüüd küsimuse, aga ma ei jõua praegu küsimust ära oodata, minu assistent jääb siia ja nüüd nendele, kes keemiatundides äh, hoolsad ei olnud, et ähm, midagi võib juhtuda nii, nagu minuga juhtus äh, laboratooriumis. ajasin nimelt gaasikraani veekraaniga segi, kuid ähm, nüüd annan vastajatele sõnu, sõna ja kõigepealt härra Kristi. suur tänu, ma vastaksin kohe härra Fidanza küsimusele rahastamise kohta. üsna mitu ärimudelit on võimalikud ja need võimalused avarduvad, kui me mõtleme sellistele ärimudelitele, kus infrastruktuuri jaoks on rahastamine olemas, mingisugune mudel olemas ja näiteks võiks äh, selle jaama ehitada Äh, ostukeskuse juurde, sellega tõmmata juurde siis äh, kliente ja nii edasi, võiks teistsugustele mudelitele me mõelda, mis on näiteks ka nagu telefonioperaatorite poolt kasutatavad meetodid ja nii edasi, võimalusi on palju. meie äh, muudatuste ettepanekuks ei ole seda küsimust parandada, aga kuid mingid, kuid teie välja pakutud muudatusettepanekut parandab härra esimees, kõnelejad meie ettepanekud siis muudatusettepanekute jaoks on sellised, et me ei tahaks liiga palju piiranguid selle kohta, kuidas näeb välja infrastruktuur laadimisjaamade puhul. aga me oleme valmis selle asjaga tegelema edasi. ja veel üks märkus härra Taylorile ja see viitab äh, kommentaarile, mida tegi Gross, härra Gross lõpus. just nimelt, äh, selles ongi asi äh, tihedalt asustatud riikides ja linnades Euroopas. enamus sõite, mis tehakse, on väga lühikesed. ehk teisisõnu, üsna suur osa elanikkonnast võiks üle minna elektriautole ilma suuremate probleemideta, eriti kui see on hästi kaetud ka ühistranspordiga, see taristu. selge on see, et suvepuhkusel ei sõida elektriautoga aga inimeste käitumismudeli muutudes see asi võib minna õnneks ja härra Grossile ma vastan, tõesti, ka linnapiirkondades on probleem ähm, ummikud äh, ja ülekoormatus teedel, aga täiesti võimalik on linnas lühikesteks sõitudeks vahetada välja auto elektri vastu. suur tänu! ja kui teile tundub, et ei ole vastanud küsimusele, siis äh, pärandite küsimusele, siis võite pärast meile täiendavalt kirjutada, härra Mätš. Äh, suur tänu, härra Foster, proua Foster, mul loomulikult ei ole muudatusettepanekuid teile, äh, me tahame lihtsalt teadlikkust suurendada oma seisukohast, sellepärast me siin oleme. nagu ma ütlesin, gaasi küsimus ei ole eriti problemaatiline selles ettepanekus, meil on see infrastruktuur olemas, aga vastan siis teie küsimustele. aga enne seda veel äh, härra Fidanzale äh, härra Ertug küsis, et mis asi on veeldatud maagaas, mis asi on surumaagaas, kas tegemist on metaangaasiga? jah, maagaas, äh, surumaagaas ja veeldatud maagaas on alati üks ja seesama kütus ja ei tohiks neid LPG-ga segimini ajada veeldatud maagaas ei ole sama asi, mis äh, veeldatud petrooleumgaas. nii et härra Fidanza, täiesti on võimalik kahte tehnoloogiat, LNG-d ja CNG-d omavahel seostada, ühendada. ainus erinevus on salvestamises. maagaas, kui ta äh, külmutada miinus saja kuuekümne kraadini veeldub ja võtab vähem äh, ruumi kui auto kasutab surumaagaasi, siis te loomulikult eh, LNG-le üle ei lähe. sellepärast, et kui te lähete puhkusele, auto jääb koju, siis eh, kütus hakkab sealt aurustuma kahe nädala jooksul. Eh, LNG nagu, nagu siis näha, on väga külm ja on seega parem variant infrastruktuur, jällegi erinevus äh, on siin selles, et kas kasutatakse siis torujuhet või torni, kus on see ladustatud see magas. nüüd äh, härra Finantsia, jah, infrastruktuur võiks olla parem, jaamade vahe võiks olla parem, on neid, kes ütlevad, et see peaks olema nelisada kilomeetrit, teised, kes ütlevad kakssada viiskümmend. Äh, meil on vaja mingisugust miinimum kilometraaži siiski paika panna ja see nelisada ja sada viiskümmend on ette nähtud vastavalt praegustele sõidupikkustele keskmiselt. siis küsiti tarbijate kohta ja tarbija käitumise mõjutamise osas, loomulikult kütuse maksustamine omab siin äh, mõju äh, laadimisjaamad äh, ja tankimis, tanklad ja nende tihedus mõjutab ka asja oluliselt ja keegi ütles, et tegemist äh, ei ole lõputu ressursiga, see nii on tõesti, aga teda on üsnagi külluslikult äh, ja me peaksime neid paremini ära kasutada ja ei tohiks unustada ka seda, kuidas neid äh, koos toimima panna taastuvate energiaallikatega. härra esimees ütleb, et ei ole teil rohkem midagi enam öelda, sellega on kõik. härra Silek, palun järgmisena. ja, ja härra Mäts, teie oma mikrofon pange kinni. suur tänu ma tahaksin teha kaks märkust mulle antud aja jooksul. üks puudutab kohalike omavalitsuste ja regioonide mõjutamist direktiivi eesmärke täitma. me oleme üsna rahul nende eesmärkidega ja ei ole mitte mingisugust põhjust, miks tunda muret selle pärast ja seega me arvame, et nendel tulemustel, mis praegu on, Äh, põhjal, vabandust, saame me öelda, et me oleme üsna rahul sellega, kuhu asi liigub ja selles suunas me tahaksime ka tulevikus rohkem panustada. nüüd järgmine küsimus, infrastruktuur ja kuidas äh, elektromobiilsuse infrastruktuur peaks välja nägema, ma tahaksin öelda selgelt, et meie peame nende sõidukite all silmas elektriautosid Äh, aga Euroopas peavad olema erinevad mudelid, see, mis toimib Oslos, ei, ei saa ju toimida Pariisis alati ja see ongi meie kõige suurem probleem ja selles osas me tahaksime rohkem panustada. ja peamised motiveerivad jõud äh, regionaalsel tasandil meie organisatsiooni seisukohalt on see, et tahetakse äh, detsentraliseerida jaotusvõrku äh, ja rohkem kasutada taastuvaid energiaid ja energiainfrastruktuur transpordisektoris on siin üks väga oluline osa ja see ongi peamine põhjus, miks sellest asjast on huvitatud regionaalsed omavalitsused. härra Riku, kaks minutit, palun. härra Fidanza küsis äh, selle kohta kombo kahest, me arvame, tegelikult äh, see, sellele võiks vastata minu kolleeg, aga me siiski arvame, et kõigepealt ei tohiks karistada neid tarbijaid, kellel on äh, mõlemad autod. enamus meie taristust peaks olema kuni kahekümne kahe kilovati laadimisjõuga äh, jaamad, nüüd taastuvad energiad. Äh, nutikas infrastruktuur, see on väga oluline, sellepärast et smart-pistik annab võimaluse kasutada olulises mahus taastuvaid energiaid sellepärast et suur osa tangist kütut-, täidetakse kütusega, mis tuleb peaasjalikult tuulegeneraatoritest. nii et energiaauto võib olla lahendus sellele probleemile, mis on tekkinud taastuvenergiate kasutamisvõimalustega. teiseks, infrastruktuuri maksumus. me arvame, et mõistlik keskenduda kodudes, kodudesse ja eluruumidesse, sellepärast et eh, installeerimine on seal eh, odavam. ja nüüd linnad. auto jagamine, eh, see on tegelikult väga oluline mudel elektriautode osas. elektriautodega tuli väga paljudes aspektides sisse uus paradigma et ei tekiks nii, et ma pean peatuma selleks, et autot laadida, vaid ma laen autot sellepärast, et ma olen peatunud. sellepärast, et elektriautot tuleb ju laadida viiskümmend minutit tund aega ja seega tuleb mõtteviisi täiesti muuta. ohutuse küsimus, see on äh, vältimatu, loomulikult me ei saa võtta ohutusriski endale, eriti äh, nii varases faasis. suur tänu, härra Tuliassi, järgmisena palun. kaks minutit teil ka alustan härra Grossi viimastest märkustest. jah, meie jaoks on oluline prioriteet see, et Euroopas kujuneks välja üks vastus. naeruväärne on see, et me suuda-, me oleme rahvusvahelised ettevõtted, müüme autosid Ameerikasse ja Jaapanisse, aga Prantsusmaale ja Saksamaale ei ole meil võimalik müüa ühte ja sedasama autot. see on naeruväärne ja sellepärast on meil väga hea meel, et komisjon on välja pakkunud Euroopale lahendused ja nüüd rahastamisest me ei ole palunud seda, et miljardeid investeeritakse, me tahaksime, et kõik investeeriksid ühes suunas, et meil oleks harmoneeritud investeeringud teatud lahendustesse. meie investeerime praegu kakskümmend kuus miljardit eurot aastas äh, innovatsiooni ja teadustegevusse lahendustesse, mis on ebakindlad. Need ettevõtted oma taskust maksavad äh, selle riski kinni. mul on väga kahju. liikmesriigid lõp-, lepivad kokku poliitikas, mis võtab teatud suuna ja pärast, ja siis ütlevad, et äh, raha me ei anna teile, vot siis see ei ole õiglane tuleks õiglane lähenemine võtta, meie võtame endale riskid nende investeeringutega, toome turule teatud tooteid. ja nüüd on Euroopa Liidul kord ka investeerida sellesse oma poliitikasse. Te teate, et äh, üle poole liikmesriikidest omab juba esialgseid äh, plaane Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis ja sellesse on raha äh, pandud, aga lahendused on väga erinevad ja selles ongi asi me ei taha liikmesriikidele panna koormat, vaid me tahaksime, et kõik liiguksid ühes suunas. kui oleme kõik nõus, võtame siis selle suuna ja selle tee ma olen täiesti veendunud, et sellisel juhul ka infra-, infrastruktuuri ettevõtted tuleksid kaasa. kui me sellise lähenemise võtame ja neid kulusid äh, osaliselt äh, jagada, siis oleks sellest Euroopale suur kasu. suur tänu! ma tahaksin tänada kõiki meie esimese paneeli, paneeli kõnelejaid ja läheme edasi teise paneeli juurde. väike öö, äh, kohtade vahetus siin Our next panel will include Mr. järgmises paneelis on siin William Laros Waterborne Technology platvormist, härra Mark Pillier äh, rahvusvahelisest äh, Maanteede Liidust, härra Umberto Guida UITP organisatsioonist, härra Silvan Haon Euroopa linnade ja regioonide võrgustikust inno-, äh, novaatorliku transpordilahenduste jaoks ja siis veel härra Marinus Martens Euroopa Investeerimispangast. nii et äh, ma paluksin teil tulla nüüd siia üles, see, kuhu te istute, selles on ükskõik, leidke endale koht ainult. on peut mettre euh, on peut mettre Laros, Laros. Laros. okei okay,, kolleegid are.... nii, kallid kolleegid, kas nüüd äh, hakkame uuesti peale, oleme me valmis? samasugused reeglid nagu ennegi, teise osapool samamoodi nagu esimese puhul ning ma kasutan oma haamrit harmutult. kuus minutit, palun, härra Villem Laros, Waterborne Technology Platform, palun, härra Laros tere hommikut, daamid ja härrad! aitäh, et sain selle võimaluse tulla siia ja jagada teiega mõningaid oma tähelepanekuid ja ideid merendussektorist. Waterborne Technology Platform koosneb kõikidest suurematest sidusrühmadest merendussektoris, kaasa arvatud laevade omanikud, laevade ehitajad, insenerid ja nii edasi ja nii edasi puhta, puhaste kütuste kasutamine on alati olnud äh, meie teadusuuringute keskmes, meie strateegiliste uurimisdokumentide keskes ning me oleme alati äh, äh, järginud põhimõtet, et vähem kütust on kõige parem lahendus. ma räägin siin paremate kütuste kasutamisest meil on merendussektorist väga palju kogemusi gaasi kasutamises, see on saanud alguse juba kuuekümnendatel aastatel, mil suurtes kogustes äh, vedeldatud naftagaasi hakati tarnima ning laevad äh, hakkasid kasutama äh, siis laadimiseks laeva pardal olevaid süsteeme. põlemismootorid on olnud kasutusel ning viimastel aastatel oleme näinud seda, et on hakatud kasutama puhtaid kütuseid, vedeldatud maagaasi alternatiivina sinna konventsionaalsetele äh, kütustele. siin on aga üks suur küsimärk õhus äh, gaasi kasutamisel ning äh, see on ladustamise või tankimise tingimused, see peab olema alla kuuekümne kraadi äh, miinustes ning äh, peab olema see ladustamine ning äh, ning selle kargo siis mahtudele on see suureks koormuseks. Te näete siin seda, et gaasi ja puhaste kütuste kasutamist edendatakse tugevalt ning enamasti keskendutakse äh, navigatsiooni juures äh, ja ka äh, lühikeste reiside puhul, kus on võimalik tankida rohkem või sagedamini gaasi puhul ja laevade puhul äh, räägitakse siin suurtest äh, praamidest äh, ning aina rohkem on meil erinevaid er-, erinevaid vee-, ähm, aluseid, mis liigu-, transpordivad inimesi väga ra-, suur, suure rahvastiku arvuga piirkondades nüüd aga lühidalt selline, millised on äh, kulude sotsiaalaspektid, kõige suurem kasu on see, et gaasi kasutamisel me vastame Euroopa Liidu keskkonna eeskirjadele, näiteks väävelioksiidi alandamine on läinud kuni üheksakümne protsendini, lämmastikoksiid on vastavuses ning meil on kulutõhus äh, lahendus äh, rohestamist silmas äh, pidades. meil on olemas äh, vedeldatud maagaas, vedeldatud maa, vedeldatud nafkagaas, ähm, merediiselõli, mida on kasutatud kaubavedudel merel juba väga kaua ning rasked mitteõlid, mis on siis vanasti kasutusel sellised rasked kütteõlid on samuti hea kulutõhus äh, lahendus võrreldes teiste tehnoloogiliste äh, lahendustega, selleks et vähendada CO kahte. ning samuti kargomahtude puhul võib äh, siin olla väga suured ähm, koormused peal ning lahendust hetkel ei ole. ning on kaks valdkonda, mis on Ehm, siis need on need kaks valdkonda, mis on Euroopa Komisjonile kõige olulisemad. nüüd läheksin edasi, mille, selle juurde, millised on väljakutsed. üks kõige suurem väljakutse on see, et meil ei ole piisavat tankimisinfrastruktuuri ning Euroopa Liidu algatuste eesmärgiks on panna paika sellised sadamad, kus peaks selline infrastruktuur olema tagatud ning meie toetame sellist ettepanekut mõistagi, kuid väike hoiatus siia juurde, ärge muutke seda kohustuslikuks, jätke siia natukene manööverdamisruumi. tehnilised lahendused peaksid olema välja pakatud laeva pardal ning samuti ka avamerel laadimise, tankimise puhul konkreetsete eeskirjade puudumine ning samuti harmoneerimise vähesus üle Euroopa Liidu tankimise puhul. see kõik on väga aeglane, see kogu protsess, kuid ähm, ärgem seda alahinnakem. nüüd aga siis kolmas punkt. Euroopa Komisjonile on see suureks võimaluseks sest äh, navigeerimine on väljaspool tavalisest ähm, äh, rahvusvahelisest merendusorganisatsiooni reeglitest, äh, siin on võimalik kasutusele võtma hakata puhtaid kütuseid maksusoodustuste kaudu või siis ka soodus, soodushindadega. ning kokkuvõtteks tahaksin ütelda, et meie tervitame seda algatust, see on suureks võimaluseks, millega on võimalik näidata, kui kasulikud on tänapäeva tehnoloogiad. see peaks panema paika stiimulid ettevõtjatele, aitäh. aitäh, härra Laaras. järgmisena Mark Pillier Rahvusvahelisest Raudteetranspordiliidust. aitäh, esimees mul ei ole in-, kindlasti vaja tutvustada taas kord Rahvusvahelist ähm, Raudteetranspordi Liitu, nii et äh, lähme kohe asja juurde. transpordipakett ja puhas kütus, puhas energia, me tervitame seda ettepaneku, millega on välja tulnud komisjon ja kõige sellega, mis komisjon on siiamaani teinud ähm, rahvusvahelised raudteetranspordiettevõtted äh, vajavad alternatiivseid kütuseid, meil on vaja äh, keskkonna jalajälge va-, äh, vähendada. nii kogu pakett näitab seda, et me oleme edasi minemas alternatiivsete kütustega, samuti ka kaubavedude puhul, see on aina paranemas ja see saab parandada alternatiivkütuste kättesaadavust piiriüleselt ning see võib anda läbipaistvama äh, nägemuse sellest, kuidas alternatiivseid kütuseid katu-, kasutada saab ning see panustab ka äh, meil praegu õhus õh,, õhku jäänud väljakutsete lahendamisele. pakett, paketti ei saa äh, võtta ähm, ainult asjana eraldi, see on väike nupukene suuremast süsteemist. meil on vaja investeeringuid rohestamise jaoks, transpordi rohestamise jaoks, me ei saa vaadata ainult infrastruktuuri ja kütuseid, vaid me peame vaatama, kas, mida, mis toimub sõidukitega ja seda on juba siin mitu korda välja öeldud, et transpordiettevõtjaid tuleb julgustada investeerimaks sellistesse uutesse sõidukitesse mõistagi on äärmiselt oluline, et me peame, et nemad peavad nägema, milline on kasu selliste sõidukite kasutamisel, see peab olema läbipaistev ja väga selge neile ning lõpetuseks see rahastamine, mida te näete siin selle keskmise ringi sees, kes maksab ja kui palju? mõningad väljakutsed. paraku kuni siiamaani ei ole sellised sõidukid äh, muutunud äh, odavamaks, neid on äh, võrreldes diiselsõidukitega üsna keeruline hallata ning liikuma panna. samuti kütusemahud võrreldes kaaluga ning mõjuga nendele paakidele ning komisjon on võtnud arvesse Äh, ainult osade alternatiivkütuste puhul lahendusi ning me peame ka kõikide teiste lahe, võimalustega tegelema. Äh, sõidukite autonoomia, kolmekümne tonnine äh, või sa, sa, sõiduk saab sõita umbes sada kilomeetrit autonoomselt ning öö, transpordiettevõtjatele võivad sellised lahendused olla praegusel hetkel kõige ähm, meeldivamad. ohutust on siin ka juba mainitud ning kas seda peab ähm, äh, kulu, äh, kulutõhususe puhul silmas pidama ning mõjuhinnangute puhul me oleme ju seda näinud. Youtube'is on väga äh, Äh, murettekitavaid äh, videosid näha, kus näiteks äh, mingid sõidukid ähm, teatud kütusepakkidega plahvatavad, seda peab arvestama. niisuguste sõidukite kasutamise puhul peab väga palju aspekte arvesse võtma ja neid parandama. millised on lahendused? peab olema rohkem teavet sõidukite tootjatele ning kütusetarnijatele. transpordiettevõtjad peavad saama rohkem eh, investeeringuid, need peavad olema eh, rohkem ligipääsetavad, neil peavad olema investeeringuid ning samuti nad peavad saama kompensatsioone eh, võimalike mahtude vähenemise tõttu millised on teised väljakutsed reguleerimisala? kõiki alternatiivseid äh, kütuseid ei ole võimalik kasutada kõikide kaubavedude ning äh, reisijate veo äh, jaoks, nagu näiteks vesinik ja elekter, ähm, siis keskmise ja pika distantsi puhul näiteks on äh, mõningaid äh, kohtujuhtumeid äh, Saksamaal. näiteks Siemensi poolt lood-, toodetud veeremid, mida praegu julgusta- või tähendab, tehakse katseid uute diiselsõidukitega elektritrammidega näiteks kes maksab, kuidas äh, makstakse, kas makseks on Euroopa Liit või on mingeid alternatiive me saame ka äh, kütusemaksude äh, pealt saada nendest tuludest maksa, kas maksjaks on tööst, tööstus kolmkümmend kuus miljonit mainiti siin, kas need on infrastruktuuri äh, pakkujad või on lõppkasutaja? sellega ma lõpetaksin, ma tänan teid, härra esimees, ma lõpetasin õigeaegselt. suur aitäh, te pidasite ajast kinni, ma olen väga tänulik teile ja järgmine esineja, härra Umberto Guida kes on äh, organisatsiooni UITP, rahvusvahelise ühiskondliku transpordi äh, assotsiatsiooni direktor, palun. ma tahaksin öelda, et tõesti ühe bussi paak plahvatas või tähendab, ei plahvatanud, te rääkisite sellest, aga äh, leegid olid lihtsalt suured UITP on rahvusvaheline äh, ühiskondliku transpordi assotsiatsioon, meil on äh, üheksakümnest riigist peaaegu kolm tuhat liiget, me oleme maailmaorganisatsioon ja meie organisatsiooni kuuluvad kõik äh, ühiskondliku transpordiga tegelejad, nii tööstusettevõtjad, käitajad, teadlased, ülikoolid, võib-olla mõni sõna ühiskondlikust transpordist, sest see on ikkagi majanduslikust seisukorrast, seisukohast väga oluline ähm, eh, element. kuuskümmend miljardit äh, sõidukit äh, äh, sõidavad avaliku transpordisüsteemis nii raudteedel kui ka autoteedel ja äh, nad annavad olulise osa SKT-st, seal töötab Euroopa Liidus kaks miljonit inimest ja äh, äh, me arvame ka, et puhta transpordipakett on seotud Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkidega, nagu te ütlesite, on vaja vähendada ühest kütuseallikast sõltuvust ja ehm, ühiskondlik transport saab kindlasti kaasa aidata teie eesmärkide saavutamisele. Äh, ma muidugi saan aru, härra Guido, et kuus minutit ei ole pikka aega, aga palun kõnelge natuke aeglasemalt, sest teid tõlgitakse. olemasolev tehnoloogia ühiskondliku transpordi sektoris on juba puhas tehnoloogia, sinna kuulub ka eh, uut tüüpi diiselbuss ja enamus eh, linnatranspordist sõidab juba eh, praegu elektriga, näiteks trollibussid Euroopa linnades ja ehm, praegu juba on tra ühiskondlikus transpordis viiskümmend protsenti äh, transpordist elektril. Eh, nüüd ja nüüd tuleb veel järele mõelda, kas on võimalik üldse CO kahest vabaneda, eh, kasutades näiteks hübriidtehnoloogiaid. Ehm. kui praegu ehm, uus tehnoloogia on nii kulukas, et see ei muuda äh, tehnoloogiat ähm, atraktiivseks, tuleb siiski järele mõelda äh, uutele võimalustele ka avalikus sektoris, ühiskondlikus transpordis ja seetõttu tervitame äh, uute puhta energia infrastruktuuride loomist, kus käsitletakse mitte ainult sõidukeid endid, vaid mõeldakse just infrastruktuuri arendamisele see peaks olema seotud mitte ainult elektrifitseerimisega, vaid kogu liiklusega tervikuna. eelmisel aastal on poliitilised diskussioonid sel teemal keskendunud ähm, sellele, kuidas elektriautosid kõige paremini toota, aga meie peasekretäriat, äh, sekretär ütles, elektriautode äh, ummik on, võib küll olla puhas ja vaikne, aga ummik on ikka ummik, seetõttu eh, tuleb kombineerida nii eraliikumisvõimalusi kui ühiskondlikku transporti, et eh, saada üle eh, raskustest nii linnades kui maapiirkondades. juba praegu on ühiskondlik transport väga madala süsinikuheitega ja mm, seetõttu peaks seda arvesse võtma, sest äh, ühiskondlik transport üldse pakub elektrimobiilsust või elektromobiilsust paljudes Euroopa Liidu linnades juba praegu. üks äh, põhitingimusi, mida tuleb arvesse võtta, on kulud, eriti perioodil, kui äh, kärpeid tehakse eelarvetesse. seetõttu tuleb kasutada ära seda, mis juba olemas on selle asemel, et uusi ja kalleid, küll standardeeritud infrastruktuure luua, tuleb ära kasutada olemasolevat äh, ühiskondliku transpordi infrastruktuuri, mis aitab ka äh, laadimisvõimaluste laiendamisele kaasa kõikide, igat tüüpi elektrisõidukite jaoks. UITP ja VDB on koostööd teinud, analüüsinud äh, Äh, uut kontseptsiooni ja kui kasutatakse äh, kergraudtee laadimissüsteemi, on võimalik kõiksugu äh, erasõidukeid ja ühiskondliku transpordi sõidukeid laadida. ja seetõttu võibki kokkuvõttes öelda, et me toetame maadetranspordi elektrifitseerimist, mitme liigilise transpordi kombineerimist ja veel natukene. lõpetuseks. nagu ma ütlesin, meie lähenemine peab olema terviklik, see tähendab seda, et me ei pea mitte mõtlema ainult infrastruktuurile, vaid ka liikluse korraldusele üldse. me ei tohi unustada, et kommertskiirus viis kilomeetrit tunnis rohkem kui praegu, et annab äh, kokkuhoidu äh, kütuse tarbimises lausa kakskümmend protsenti ja see tähendab ka kakskümmend protsenti vähem emissioone. ja ma võingi lõpetada. tänan. suur aitäh. järgmine organisatsioon on Polis, Euroopa Linnade Regioonide innovaatilise transpordivõrgustik. Raun, palun. suur tänu, et kutsusite meid sellele kuulamisele. Poliis on Euroopa linnade ja regioonide võrgustik, meil on kuuskümmend viis liiget eh, seitsmeteistkümnest riigist ja tahaksime toetada siis oma liikmeid innovatiivsete lahenduste rakendamiseks eh, keskkonnasõbralikumaks eh, transpordiks. meil on üsna mõtteid äh, Mm, võimalusi selle tegemiseks, näiteks nagu ka elektromobiilsus ja oleme mitmete rahvusvaheliste mm, organisatsiooni liikmed, sealhulgas ka Euroopa Seirekeskuse liikmed me ei ole vastu komisjoni ettepanekule kütuste valiku osas, aga meie liikmed on keskendunud peaasjalikult elektromobiilsusele ja sellepärast me kisken-, keskenduksimegi praegu elektromobiilsus äh, infrastruktuurile ja äh, laadimisjaamadele. meil on üsna mitu märk-, märkust, esimene kõige olulisem, me toetame seda algatust, seda, et äh, elektriautode laadimisinfrastruktuuri parandada, see saadab väga olulise signaali välja turgudele. teine märkus puudutab palju seda, mida ütles eelkõneleja UITP organisatsioonist, me arvame, et üleminek ähm, transpordi elektrifitseerimisele peaks käima käsikäes üleminekuga keskkonnasõbralikumale ja säästvamale linna ja maapiirkonna infrastruktuurile, see peaks olema osa strateegiast mitmemodaalsest transpordivõrgust, siis ma provotseerin teid natukene, me ei taha koostöövõimalust, me tahame säästlikku keskkonna transpordisüsteemi ja praegu juba selline üleminek eh, toimubki Euroopas, aga meie arvame, elektromobiilsuses on väga oluline roll mängida ja see võib olla oluline katalüsaator sellel üleminekul jätkusuutlikumaks linna ja äh, maapiirkonna energiasäästusüsteemiks direktiiv peaks hõlmama meelest ka elektriautode kaasamist äh, intermodaalsesse transpordivõrku linna ja piirkondlikul tasandil laadimisinfrastruktuuri väljakujundamisel praegu tuleks arvestada ka selle koostoimevõimet ühistranspordiga. ja nüüd, äh, mis, äh, seda siis energia haldamise äh, vaatevinklist. kolmandaks, me tahaksime toetada konkreetseid eesmärke, et numbriliselt pandaks paika, kui palju neid laadimisjaamu peaks olema ja kui suur peaks olema avalike laadimisjaamade proportsioon, siin peaksid olema konkreetsed eesmärgid meie meelest ja liikmesriigid peaksid otsustama nende äh, eesmärkide osas, need peaksid olema osa siseriiklikest kavadest. ja siis oleks võimalik võib-olla teatud erisusi vältida. näiteks kuulda on, et meil ei olekski, ei olegi nii palju tänavatel laadimispunkte vaja, kui arvatakse nimelt äh, on näha olnud seda, et neid nii palju ei ole vaja, aga teistes piirkondades äh, on äh, tänaval parkimine palju sagedasem nähtus kui teisel, teistes kohtades on selliseid linnu kus, kus üle kümne protsendi autodest pargivad tänavatel ja see on muidugi väga oluline. neljas punkt, me oleme nõus selle ettepanekuga, et madala võimsusega tankimisjaamu peaks olema rohkem, me oleme selles osas nõus, aga me arvame siiski, et oleks äh, kasulik, kui seda natukene korrekt-, siia siis väike korrektuur sisse viidaks. nimelt äh, see tuleb äh, tagada, et üle terve Euroopa oleks kaetus olemas ja viimane punkt laadimisjaamade infrastruktuuri rahastamist peaks toetama ka Euroopa koos tööstusega, see peaks olema meie kava. see näeks ette teatud rahastamist Euroopa tasandil laadimiskohtade loomisel, tuleb tagada koordineerimine erinevate Euroopa institutsioonide algatuste vahel ja sellest räägib ilmselt investeerimispanga esindaja, nimelt et kuidas infrastruktuuri eh, esindajad oleks võimalus juur-, juurdepääs tagada vahenditele ja info tuleks ühest kohast, peaks ühest kohast tulema nende rahastamismehhanismide kohta kontaktpunkti, punktist. ja selleks võiks olla Euroopa öö, äh, elektromobiilsuse seirekeskus ja see on nüüd siis, see oli minu ettekanne <laughs> aga jään peatuma viimasel slaidil siis natukene pikemalt, räägin Euroopa projektist Tide, mida meie organisatsioon haldab, see puudutab siis äh, innovatiivsete linnatranspordi ja mobiilsusmeetmete kasutusele võtmist üle Euroopa aasta kaks tuhat kolmteist lõpuks kujundame me välja rakendamissuunised rahastamisskeemide kohta laadimisjaam punktidele. see on väga oluline minu meelest, kui see direktiiv siis praegusel kujul või sellele sarnaselt peaks rakenduma. suur tänu! suur tänu! ja nüüd siis härra Marinus Martens Euroopa Investeerimispangast. suur tänu, härra esimees ma tahaksin ka lühidalt kommenteerida äh, pankade transpordi rahastamist ja siis äh, keskkonnahoidliku infrastruktuuri rahastamisest, millest eelkõnelejad on rääkinud. ja siis räägiksin natukene ka nendest äh, probleemidest, mis meie ees seisavad um,. As the Bank of the European Union, the EIB Euroopa pangana toetab Euroopa Investeerimispank Euroopa projektide rakendamist ja sellepärast on meie peamiseks eesmärgiks keskenduda nendele tegevustele, millel on kõige suurem mõju Euroopa poliitika, poliitiliste eesmärkide täitmisel. võtme eesmärkide seas on kindlasti keskkonnahoidlik transport ja keskkonnamuutused. transport peab kasutama vähem energiat ja kasutama rohkem puhtamat energiat, ta peab vähendama oma negatiivset mõju keskkonnale väga olu-, võtmetähtsusega piirkondades ja sellepärast ongi keskkonnahoidliku kütuste alternatiivstrateegia ja keskkonnahoidliku trans-, transpordipoliitika on meie laenupoliitika keskmes. ka TEN-T võrgustiku väljakujundamine on meie jaoks võtmepro-, eesmärk ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, rahastasime seda kaheksa miljardi euro suuruses. see hõlmas sadamaid, meresadamaid, sisesadamaid ja meie maanteesid ja kõiki neid projekte meie pank ka suures mahus on toetanud viimase viie aasta jooksul oleme üle seitsmekümne miljardi investeerinud äh, transpordisektorisse ja see on üldiselt olnud suhteliselt stabiilne osa viimasel kümnendil, kahekümne viis, kakskümmend viis protsenti umbes kogu meie laenumahtudest. aga samas on muutunud see, kuhu rahad lähevad vastavalt Euroopa poliitikate muutmisel, eriti rahastamine raudtee ja õhuprojektidele on viimase kümnendi jooksul tõusnud ja hiljuti on suurenenud äh, vahendid, mis on läinud alternatiivsete kütuste väljaarendamiseks, kuigi need on suhteliselt äh, madalad veel siiski. nüüd natukene paar sõna alternatiivsete kütuste infrastruktuurist ja tooksin välja mõned meie peamistest instrumentidest. esimene nendest, millele ma viitaksin, on tehniline abi. meie teeme koostööd Euroopa Komisjoniga ja seega on olemas vahendid, millega liikmesriigid saaksid äh, alternatiivkütuste vallas äh, tõsiseltvõetavaid projekte toetada. näiteks RSFF riski jagamise vahend, kus siis äh, äh, põhimõtteliselt on tegemist kaasfinantseerimisega. Helena algatus annab rahalist abi ärimudelite väljakujundamiseks, kus see on siis energiatõhususe ja taastuvenergiate projektideks ja oleme juba rahastanud üsna mitu projekti äh, liikmesriikides, mis keskenduvad siis invest- äh,, alternatiivkütuste äh, projektidele. nüüd Jaspers äh, puudutab siis äh, juba küpsete projektide rahastamist, neid kõiki võib kasutada siis tuleviku investeerimisprogrammide arendamiseks. teine oluline instrument meie jaoks on meie tavapärane laenamistegevus ja see Euroopa Investeerimispanga puhul üheksakümmend viis protsenti kogu meie tegevusest ongi just nimelt laenu andmine. meie toetus äh, on oluline ka teiste investorite äh, ligitõmbamiseks. see tähendab seda, et meie lähenemine peab olema väga mitmekülgne ning distsipliinide ülene ja me oleme toetanud näiteks Maanteeamesid am,, äh, ameteid äh, invest- ähm,, äh, patareide tooted, pistikutooted ja nii edasi ja lisaks sellele finants äh, tegemist on siis äh, vahendite toetamise eesmärgiga, me tahaksime toetada selliseid äh, me tahaksime toetada era- ja avaliku sektori partnerlusi, näiteks nagu EPEC ja, ja keskenduda riskide jagamisele ehm, era-avaliku sektori partnerlusest, mis kasutavad ära TNT võimalusi, võiksid ära kasutada ka näiteks meie laenugarantii instrumenti üle-euroopalise transpordivõrkude projektide puhul. tahaksin lõpetuseks öelda, et äh, Euroopa Investeerimispangas on üsna palju äh, vahendeid, millega me saame rahastada oma klientide projekte. alternatiivsete kütuste äh, projektide rahastamine aga praeguses majanduslikus olukorras ei ole väga lihtne, selleks on vaja jõupingutusi ja kõikide osapoolte kaasatust. Euroopa Investeerimispank on valmis neid jõupingutusi toetama. me peaksime õppima varasemast kui äh, tuleviku jaoks. investeerimispangal on väga laialdased kogemused ja me oleme valmis neid kogemusi jagama nii tehniliselt vallas kui ka rahalises vallas. kui meie eesmärgiks on transpordi keskkonnasõbralikumaks muutumine, siis peaks olema sellest kasu mitte ainult riikidele, vaid Euroopa Liidu rahandusele ja majandusele laiemalt. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Martens! andke palun liikmed äh, peale härra Fidanza veel ka märku, kes teist soovib sõna võtta. Nendes küsimustes äh, proua Lichtenberger. Mr Rike, Mr Tubaka. okei okay.. So Mr Fidanza, three minutes and the others. härra Fidanza, palun kolm minutit, teised saavad kaks minutit. aitäh, esimees. seekord ei ole mul eriti palju küsimusi ma tahan tulla välja ühe tähelepanekuga, mis on üsna spetsiifiline, aga viimase sõnavõtu puhul, millega tuli välja härra Martas, siis mind hämmastas see, et rahastamine on natukene selline kahtlane praegusel hetkel ning meie komisjonis on selline üleüldine arusaam, mida ma tahaksingi teile, millest ma tahaksin teile aimu anda. siin on kaks probleemi, esimene probleem on rahastamine. me oleme väga segaduses, nii nagu teiegi ütlesite, kes siis see maksja on ning teine on meie eesmärkide või siht sihteesmärkide olukord äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend, võttes arvesse praeguseid raskusi, mis on liikmesriikidel ja mis on turgudel. me peame keskenduma nendele kahele äh, aspektile selleks, et üle saada kõhklustest ja vastupanust, mis on praegu nii meie komisjoni sees, aga samas äh, ka järgnevatel nõukogu toimuvatel läbirääkimistel on siin väga palju lahtisi küsimusi ning võib-olla te saaksite natukene täpsemalt neid kahte aspekti käsitleda, võib-olla see annaks meile paremad äh, argumendid kätte ning äh, ma tahaksin teha natuke parimate tavade näiteid, need riigid, mis on saanud juba toetusi, rahastamisi mitte avalikest rahad, riigi rahadest, vaid erinevate muude mooduste kaudu, äh, nagu näiteks maksusoodustused ja nii edasi seda tehtud on avalike hangete kaudu pigem. ning laadimisega seotud küsimused, kuidas on võimalik selliseid plaane toetada või selliseid programme toetada, ehkki riigi rahadest väga palju ei tule. härra Larossile on mul küsimus, mis puudutab nende äh, vedelemaagaasi paake ning äh, laadimist. Teie leiate, et igas sadamas või siis suuremates sadamates peaksid olema üks selline ladustamiskoht ja äh, tankimiskoht äh, või siis te jätate liikmesriikidele suurema paindlikkuse otsustada, millises sadamas see peab olema? ja herzlichen Dank. Äh, proua Lichtenberger, suur tänu. mul oleks üks küsimus äh, sellega seoses, mis puudutab äh, neid linnu. Te ütlesite, härra Haan, et äh, teatud kulud tulevad kaasa sellega, kui linnad peavad elektromobiilsusele üle minema. kas teil on mingisuguseid kuluanalüüse tehtud selle kohta? sellepärast, et investeeringute loomine ala, infrastruktuuri loomine alati toob endaga kaasa kulusid. kas on mingisugune analüüs läbi viidud? ma saan aru, et auto jagamine on hoopis teine asi, aga mida see siis linnadele läheb maksma? ja kas äh, selle eest peaks siis maksma avalik äh, omavalitsus või kes? nagu te teate, raha praegu on napilt riikidel. ja sellepärast mulle tundub, et lõppkokkuvõttes ongi see kõige olulisem küsimus. sest kui me räägime sellest, et me tahame midagi saavutada ära eraauto kasutamise osas, äh, siis võib-olla on restruktureerimist vaja, aga siit ma jõuangi järgmise küsimuse juurde, härra Kiida. kas teil on mingisuguseid kogemusi ka kulude struktuuri kohta ja millised need välja näevad? sest see on meie jaoks kõige olulisem ja kuivõrd me juba kuludest räägime, kes neid kulusid peaks kandma äh, patarei elutsükli jooksul. see ei ole sugugi ebaoluline küsimus, sest me räägime siin ju äh, spetsiaalsest äh, test jäätmetest. nii et kuidas on nende akudega, aku elutsükli ja, ja sellega seonduvate kuludega? Need kulud ju püsivad, eriti ühiskondliku transpordi puhul nii et kas teil mingisuguseid andmeid, fakte selle kohta on, nende ümberkäitlemise kohta ja nii edasi? suur tänu, härra Rikee. suur tänu, härra esimees, mul on kaks küsimust teile, kõigepealt härra äh, Hust, mind üllatas natukene see, millest te rääkisite Te rääkisite äh, meresektoris, äh, merendussektoris äh, alternatiivsete kütuste kasutamist, aga te ei rääkinud väävlipiirangutest, mis hiljuti vastu võeti. see on ju väga oluline merendussektoris. ja see toob kaasa teatud piirangud ju merendussektorile. mis mind aga üllatas, oli see, et te viitasite sellele, et maagaas kõikides oma vormides võtavad alustes nii palju ruumi et ei ole seda võimalik lihtsalt kasutada pikamaa transpordiks. ma olen osalenud üsna mitmel kohtumisel sellel teemal. ja mitte kunagi sellest ausalt öeldes ei ole varem räägitud. eriti kui me oleme rääkinud suurte meresadamatega, kes võtavad vastu öö, laevu ja superlaevu, pole seda öö, esile tõstnud kas te võiksite täpsustada, mida siis äh, tähendab äh, see äh, palju ruumi võtab, kui palju rohkem kui tavalist praegu kasutav kütus võtab ruumi? ja kas on mingisuguseid piiranguid seatud maagaasi kasutamisele, võttes arvesse et see võtab äh, justkui ruumi ära kauba arvelt, nii et täpsustage seda palun. ja veel üks küsimus äh, Euroopa Investeerimispangale. mina olen Euroopa ühendamise rahastu alal raportöör ja ma tean, et meil on võrgustikud, mis keskenduvad transpordile ja siis on meil energiavõrgud. ja siin me näeme teatavat sünergiat kahe vahel. me räägime energiatranspordivõrkudest äh, Äh, tavapärase transpordi puhul. meil on huvi selle järele suur ja liikmesriikides on praegu see vägagi arutelul. kas te arvate, et see on midagi, mis võiks turule olla huvipakkuv, kas praegu uued finantseerimisvahendid võiksid äh, selliseid investeeringuid soodustada ja kas investeerimispank on juba kaalunud äh, ka finantsinstrumentide olemust, mis äh, suunatud siis konkreetselt alternatiivsetele kütustele. härra De Backer. suur tänu, esimees, ka minu poolt. kõigepealt äh, suur tänu, et tulite meie kohtumisele nende selgituste eest ka, aitäh mul on mõned küsimused. üks asi, mis saab kogu aeg selgemaks ja selgemaks, on see, et kogu meie transpordivõrk töötab väga süsteemselt, me ei räägi ainult kütusest, autodest, infrastruktuurist, see kõik on üks ühine süsteem ja minu küsimus ongi, et palju on räägitud sellest, mida avalik sektor võiks teha investeeringute, grantide läbi, aga kuidas kaasata ka erapartnerid selleks, et toon teile ühe näite, paar nädalat tagasi üks ettevõte, keda me oleme kasutanud üsna palju siin, eraettevõte Eh, eeskujuna eh, läks pankrotti, kuidas tagada see, et eh, eraettevõtted kasutaksid mõistlikult oma investeeringuid ja seda koostöös avaliku sektoriga ja tulemuseks on parem, täna sellest ei ole väga palju räägitud minu meelest. teiseks on oluline ka see, et kui meil on sellised investeeringud infrastruktuuri, et me teeksime seda tehnoloogianeutraalselt, sest et meie valitsustena oleme näidanud seda, et me ei oska hästi välja võita, välja valida võitjaid, oskame ilusti välja valida kõige õnne, õnnetumad. ja sellepärast me peame rohkem äh, jah, keskenduma sellele tehnoloogia valikule, see valik tuleb teha, aga samas on selge see, et teinekord, kui me selle valiku langetame, siis teised alternatiivid lihtsalt jäävad kõrvale äh, pikemas perspektiivis, nii et kas te võiksite kuidagi omavahel lahku lüüa selle lühiajalise ja pikaajalise perspektiivi? viimane küsimus, meresektor, Dominique Riquet juba viitas sellele. loomulikult räägitakse praegu väga palju uuest keskkonna, uutest keskkonnapiirkondadest, mis peavad aastaks kaks tuhat viisteist, kui ma ei eksi, sisse tulema ja see mõjutab muidugi oluliselt äh, laevastikku palju räägitakse praegu sellele, et tuleb investeerida infrastruktuuri rannikul, aga mida tuleks Euroopas teha selleks, et äh, uuendada ka äh, laevastikku? ja laevastikuparki, sellepärast et selge on see, et kõik need alused tuleb, nendele tuleb seada uus tehnoloogia ja kuidas äh, peaks sellega kaasa tulema siis erasektor, see on väga oluline. suur tänu, härrased! Läheme samast nimekirja, samas järjekorras nagu enne ja vastake kahe minutiga, oleks kena ja kui te ei jõua vastata küsimusele, siis kirjutage küsimuse esitanule pärast, aga härra Laaros esimesena kaks minutit. okei okay, um.... Ähm, esimene küsimus. mahud. siin öeldi ka, et kui rääkida LNG-st, siis äh, seda on võimalik äh, säilitada miinus saja kuuekümne kraadi juures ja äh, meil on vaja lihtsalt isoleeritud äh, säilitusrajatisi. ja samuti on vaja arvestada ootusnõuetega vastavalt rahvusvahelistele äh, kokkulepetele. plahvatusoht võib olla väga kõrge ja võib-olla peabki lihtsalt niisugustes äh, üksikmahutites kütust säilitama, aga aga teatud energiaallikate puhul võib, võivad need, need pindalad, millel kütust koguda või hoida, olla palju väiksemad ja madalamad ja on võimalik palju parema tulemuse saavutada. igast rääkides olen arutanud seda, olen rääkinud ähm, sisepõlemismootorite muutmisest, kohandamisest LNG-le ja see tundub olevat üsna lihtne meil on kaks võimalust, kas võtame väga puhta äh, kütuse või siis investeerime sellesse, et kütust puhastada. punkerdamine. minu soovitus oli selline. ma võin ette kujutada, et kõik suuremad äh, sadamad tegelikult juba omavad LNG mahuteid, äh, mis vastavad nõuetele liiga palju oleks tahta, et kõikidel sadamatel oleks oma LNG mahutid. aga navigeerimises on väga palju VKE-sid ja vaatame, kuidas turg toimub ja vaatame siis, kuidas turu, turg ise valib need punkerdamise punktid. järgmine härra Viies Äh, eesmärkidest rääkida, siis meie küll tahame Euroopa Liidus endale ambitsioonikaid ähm, eesmärke seada, vastasel korral võime kogu loo unustada, tegelikult meil oli vaja kõike, kogu seda ümberkorraldust juba kümme aastat tagasi, sest me tahame ju süsinikujälge vähendada. me oleme erapartnereid kaasanud äh, ja seda juba täna aga me tunneme, et transpordiettevõtjad peaksid olema rohkem teadusuuringutesse kaasatud ja eriti testimisse. katsefaasis peavad koostööd tegema nii kütusetootjad kui ka transpordiettevõtjad selleks, et juba varajases katsefaasis äh, elujõulised lahendused leida ja kui me räägime pikemast ja, ja lühemast perspektiivist, siis me oleme eh, Euroopa transpordikütuse ekspertgrupiga arutanud, millised riskid eh, on vaja praegusel hetkel eh, maandada, tõesti. Mm, teil on õigus, kui me liiga rutakalt otsuseid vastu võtame, võime võib-olla kõige paremad võimalused äh, kahe silma vahele jätta. see tähendab seda, et me peame muudkui katsetama ja katsetama. suur aitäh, järgmiseks härra Guida. kõigepealt äh, ühiskondliku transpordi äh, ja eesmärkide suhe me olime niikuinii suunatud äh, turuosa laiendamisele ja miks mitte võtta sihtmärgiks kaks tuhat kakskümmend viis. kuidas parimat praktikat rakendada, kõik äh, sõltub sellest, kuidas riigid üksteiselt suudavad õppida. Äh, ähm, ma arvan, et meil on ka tegelikult põhjalikumat informatsiooni selle kohta ja nüüd äh, äh eluea maksumus äh, jällegi olenevalt tehnoloogiast ja patareidest on erinevaid uuringuid läbi viidud, ikkagi äh, tuleb arvestada riigi spetsiifikaga me ei taha küll äh, probleeme ühe õlult teise õlu, õlgadele äh, nihutada, aga uuringuid on tehtud ja ma võin kindlasti paluda, et eksperdid teile täpsemat informatsiooni annavad. tehnoneutraalsusest kõneldes meie ühiskondliku transpordisektoris pooldame kindlalt tehnoloogilist neutraalsust, meil on uue põlvkonna diiselbussid ja ilmselt jäävad nad meie järgmi-, järgmistel aastatel ka transpordi nii-öelda selgrooks, sest nad on puhtamad, tõhusamad, keskkonnasõbralikumad. Thank you very much, Mr Hahn. Thank you, Mr Chair um.... härra Oon, palun. ma püüan härra Fidensale ja proua Lichtenbergile korraga vastata, sest nende küsimused olid sarnased ja puudutasid äh, finantstingimusi. kes maksab ja kas äh, me saame endale seda lubada, olid põhiküsimused. mina olen avaliku sektori esindaja ja me teame, et äh, avalik sektor on praegu väga suure surve all. aga kõigepealt peaksime Euroopa Liidult saama ühe signaali finantseerimise kohta, see ei pea äh, olema lõviosa finantseerimisest, kuid ikkagi mingi singe, äh, mingi signaal peab olema ja ma arvan, et see rahuldaks ka härra Rikeed. Äh, loomulikult peaks lõpuks olema kaasatud ka erapartnerid ja, ja juba praegu kasutatakse era, erainvesteeringuid ja avaliku sektori investeeringuid partnerlussuhetes äh, olgu siis elektri tootmises või äh, jaetööstuses, äh, näiteks kas või parkimiskohtade äh, rajamisel või hotellide puhul. jällegi hotellid annavad elektrisõidukeid külastajatele kasutuseks ja neil on olemas ka teenusepaketis laadimispunkt mm. Stockholm, Amsterdam, Amsterdam on selles, selles suhtes kõige e-, eesrindlikumad näited ja tõesti on olemas võimalusi elektriautode kasutusele võtmise finantseerimiseks. mul oleks hea meel muidugi põhjalikumalt teid valgustada, aga ilmselt vajavad arvud veel täpsustamist, need vist huvitasid teid? ja finantseerimine, ütleb härra Martens. EIB on pank, investeerimispank annab äh, teatud tingimustel äh, laenusid, kuid äh, lõppude lõpuks on ikka nii eraettevõtted või avaliku sektori ettevõtted, kes investeeringuid täiendavad enamus projektide puhul võib tõesti öelda, et meie oleme neid nii-öelda esimesi pääsukesi finantseerinud, esmaseid projekte, aga infrastruktuur on alles lapsekindades, samas on alati kaasatud nii erapartnereid kui ka avaliku sektori partnereid bussid, taksod, autorendifirmad, kõik on muutumas panga jaoks äh, on äh, tähtis vaadata iga äh, äriprojekt eraldi läbi, vaadata, millise ettepanekuga on tegemist. ja äriprojektis peab olema risk jagatud partnerite vahel õiglaselt. ja arengud on ilmselt väga erinevad ilmselt mõjutab kõnelusteemat tarbija, kes oleks valmis uusi autosid, elektriautosid kasutama, ostma. kõige selle realiseerimiseks peab leida era, leidma erapartnerid, kes on valmis infrastruktuuri investeerima ja me peame looma selged finantseerimisstruktuurid, kus on näha, kuidas riskid jaotuvad ja millised on muud tingimused. tänan. suur aitäh härra Heidi, kas te soovisite komisjoni poolt veel midagi lisada? härra Fidanza, kas teie soovite kokkuvõtteks midagi lisada? aitäh, mul on paar lühikest märkust. ennekõike ma tahaksin tänada kõiki külalisi, et nad siia tulid. ma võin ütelda, et üldises mõttes on, ollakse komisjoni ettepanekuga nõus, seal pannakse paika väga ambitsioonikad eesmärgid ning mulle tundub, et üldine meelestatus on selline, et kõik on selle ettepanekuga nõus. on väga oluline ka see, kuidas me oleme saanud selle kuulamise korraldada me oleme keskendunud äh, komisjoni ettepanekus teatud alternatiivkütustele, aga mitte ainult, me oleme soovinud äh, ka erinevaid aspekte selgitada, me oleme kindlasti teadlikud, et transpordisektori kütuseprobleemid äh, on väga mitmekesised. samuti on äärmiselt oluline nagu tuli välja erinevatest sõnavõttudest, et meil oleks selline holistlik lähenemine, me peame võtma arvesse neid andmeid, mis puudutavad avalikke üksusi, ettevõtjaid, kütuse ettevõtjaid, samuti peame arvestama tarbijate vajadusi, sest seal on küsimus munavõist või kanast nagu tavalisest. et öeldakse, et kui me infrastruktuuri ei arenda, sellepärast, et turg ei ole piisavalt arenenud, turg aga ei ole piisavalt arenenud sellepärast, et infrastruktuur ei ole arenenud, see on siis nagu nokk kinni, saba lahti. et kumb siis enne on, kas muna või kana, turg või infrastruktuur? mõistagi on asi selles, et klientide vajadused peavad olema esikohal. mulle tundub olevat väga oluline multimodaalsuse küsimus äh, see on kooskõlas meie üldiste poliitikasuunistega, meie seisukohta, tahaksin ohutusest veel natukene rääkida, ma kuulasin härra Pied, ta siin mainis mõningaid asjaolusid, mis mulle tegelikult teevad suurt muret. doktor Guida, võib-olla te ei ole minuga nõus? minu arust, et ohutuse sektoris peavad andmed olema täpsemad probleemid ju esinevad. mulle ka tundus, et teie ütlesite, et ohutuse puhul ei ole gaasiga mingeid suuri probleeme. eesmärgid, siin oleks see laialdaselt nõus nende eesmärkide osas, siin võib aga panna sisse natukene rohkem paindlikkust. rahastamise koha peal peame esile tõstma sellise positiivse kombineerimise äh, riigifondide, ühtekuuluvusfondide ning Euroopa ühendamise rahastamise vahend, kõik need investeeringud peavad olema kombineeritud, võib-olla kõiki ei ole võimalik kasutada. ning lõpetuseks harmoneerimine. see on minu arvates väga oluline eesmärk, nimelt et me anname võimaluse ühele autotootjale olla kooskõlas erinevate normidega Euroopa Liidu turgudel, autoturgudel. me peame leidma lahenduse, mis võimaldab meil selle eesmärgini jõuda, ma tänan veel kord. suur aitäh, härra Fidanza. tahtsin kõikidele nüüd meenutada meie ajakava selle raporti kohta, raportit tutvustatakse kuueteistkümnendal septembril seejärel tuleb muudatusettepanekute tähtaeg esimene oktoober ja hääletus on ette nähtud transpordikomisjonis neljateistkümnendal novembril. lubage mul nüüd tänada meie teist esinejate paneeli nende ettekannete eest ja loomulikult suur aitäh ka esimesele paneelile suur aitäh kõigile, kes osalesid ja komisjon tuleb uuesti kokku kell kolm